give me one second also to get some. Good morning. tere hommikust. jätkan portugali keeles. seega pange kõrvaklapid pähe. Dia a todas e a todos, aos colegas que vêm dos parlamentos nacionais tere hommikust kõigile, tervitan kõigepealt riikide parlamentide esindajaid, aga samuti tervitan komisjoni, juuri komisjoni kolleege. tegemist on ühiskoosolekuga ning meie päevakorra esimeseks punktiks on päevakorra kinnitamine, kui vastuväiteid ei ole, siis on päevakord kinnitatud. mis puudutab punkti kaks, esimehe teadaanded, siis esimehel teadaandeid ei ole hetkel. seega läheme kolmanda punkti juurde arvamuste vahetus, mis puudutab Regneri ja kolleeg Kraatsa arvamust. arvamuse nimi on soolise tasakaalu parandamine börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas vabandan, ütleb kõneleja. enne kui ma annan äh, sõna raportöörile, anname kõigepealt äh, proua Reefnerile sõna, kuna tema on juurikomisjoni esindaja, palun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 ma tahaksin tänada teid juuri komisjoni nimel ning tervitan teid kõiki tänasele koosolekule. tegemist on kuulamisega, mille korraldajaks on kaks komisjoni, naistekomisjon ja juurikomisjon, sest teema on oluline meie mõlema komisjoni jaoks me tegeleme soolise tasakaalu küsimusega, naiste ja meeste vahelise soolise tasakaaluga, äriühingud tegevjuht, juhtkonda mittekuuluvate juhtorganite liikmete äh, osas äh, börsil noteeritud äriühingute er-, puhul tegemist on väga olulise küsimusega mitte ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu arutelusid silmas pidades, vaid samuti ka riiklikel äh, parlamentidel on see teema väga huvitav ning seetõttu on kaks komisjoni otsustanud koos korraldada Äh, selle ürituse ning koostada arvamus ning meid huvitab väga teie äh, seisukoht selle teema kohta. me loodame, et me saame seda arutada siin väga viljakalt. tahaksin lühidalt anda teile natukene taustateavet. Te olete saanud äh, endale ka infovoldikud et meil on pärast koosolekut ka ametlik lõuna ja siis me saame seda teemat edasi lõuna ajal ka arutada. artikkel viiskümmend üks tähendab seda, et kaks komisjoni koostavad ühise äh, arvamuse ühise raportori ning homme me hääletame õiguslikku alust, oluline see teema on äärmiselt oluline, sellepärast et meil on tulemas ka nõukogu koosolek selle nädala lõpus. seega me oleme tänase päeva sihilikult valinud välja selleks, et teiega koos arutada seda teemat, sest see on meie arvates äärmiselt oluline teema ja poliitiliselt on see samuti väga kaalukas teema, mida tuleks korralikult läbi arutada. kõike seda silmas pidades tahaksin ma naiste äh, komisjoni äh, esindajale proua Kratsale sõna anda, kes on raportöör, me oleme koos äh, tööd teinud ning arutelude põhjal me koostame siis lõpliku raporti. aitäh, naistekomisjoni nimel, olles ka kaasraportöör tahaksin ma tänada selle võimaluse eest ehm, kuulata teid ära, ehm, teid kolleege riiklikest parlamentidest see põhimõte on meie jaoks äärmiselt oluline, nimelt see, et meie poliitikaid peaks olema rakendatud mõlemal tasandil, nii Euroopa kui liikmesriikide tasandil. see teema puudutab väga paljusid teemasid, Euroopa majanduskasv, õigus, ühisturu toimimine ning kõik need teemad on olulised, mida tuleks koos äh, riiklike parlamentidega arutada. kallid kolleegid, äh, ettepanek ei ole tulnud tühjast kohast. tegemist on võrdse osaluse küsimusega äriühingute tegevjuhtkondades ja see teema on seotud Euroopa Euroopa võrdõiguslikkuse ja kasvu strateegiatega. majandustegevusele ligipääsemine ning otsuse tegemise juures olemine, see on soolise võrdõiguslikkuse põhialus. väga sageli öeldakse, et kvaliteet nendes otsuse tegemise protsessides viib selleni, et äh, meie majandus äh, areneb kiiremini, ühiskond on kaasatud paremini, samuti muutuvad ettevõtted selle tagajärjel tõhusamaks. juba üheksakümnendatel aastatel soovitas eh, parlament liikmesriikidel saavutada võrdse eh, kohtlemise põhimõtte eesmärgid. tahaksin eh, seda eraldi välja tuua, et te mõistaksite, et antud algatus on ühe pikema perioodi tulemus. see arutelu algas juba üheksakümnendatel aastatel, kuid me ei ole veel jõudnud konkreetse käegakatsutava tulemuseni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulis hääletas parlament ühte raportit, mille raportööriks mina olin ja sellega me palusime Euroopa Komisjonil mitte enam viivitada ning äh, tulla välja äh, õigusliku ettepanekuga ning äh, vaatamata kõikidele algatustele, mis on tulnud liikmesriikidest ning vaatamata VKE-de algatustest äh, selleks, et ähm, äh, võrdõiguslikkust ja soolist tasakaalu sisse viia, ei ole me äh, tulemusteni jõudnud ja olukord on siiski äärmiselt ähm, tasakaalust väljas. vaatamata kõikidele pingutustele ei ole neid põhimõtteid juurutatud äh, üle kogu ühisturu ning see ei soodusta ka liikuvust, see ei anna meestele ja naistele võimalusi tegevjuhtkondades saada osa samadest ähm, soodustustest. ettevõtted äh, on äh, olulised selleks, et suurendada majanduskasvu ning nad peavad äh, saama oma töötajate võimekusest kasul saadata. see on meie vara äh, konkurentsivõimet silmas äh, pidades ning meie tahaksime komisjonile rõhutada seda, et meil peavad olema seadused, mis annavad ühise aluse, mille põhjal on võimalik meetmeid vastu võtta kõikides liikmesriikides mul on veel paar punkti öelda, ehkki aega mul eriti vist enam ei ole Äh, tahaksin mainida siis seda direktiivi. me peame mm, koostama või kujundama oma arutelu, hilisema arutelu, proportsionaalsus ja subsidiaarsuse küsimus, need on olulised küsimused, mida tuleb rõhutada, sest meil on siin kohal riikide parlamentide esindajad, kes on väga ettevaatlikud äh, oma äh, riiklike õigussüsteemide kaitsmisel. direktiiv annab meile ühise eesmärgi kõikidele liikmesriikidele saavutada teatud kvoot ettevõtetesse nelikümmend protsenti peaks kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, olema naisi juhtorganites. ning see annab liikmesriikidele õiguse seda äh, põhimõtet rakendada omal moel ning äh, ettevõtted saavad samuti äh, omi eeskirju kasutusele võtta selleks, et eesmärki täita me peame rõhutama seda, et uus protsess peab alguse saama, see peab olema seotud hea juhtimistavaga ettevõtetes ning äh, ettevõtetel peavad olema samad kriteeriumid, võrdsed kriteeriumid tegevjuhtkonna või juhtorgani liikmete valimisel. sest kui meil ei ole kindlaid kriteeriume ning läbipaistvust, siis see kahjustab naiskandidaate rohkem nii et need uued väärtused, head juhtimistavad ettevõtetes, need peaksid olema ühised kõikides liikmesriikides kuid äh, ettevõtete pädevusse ja liikmesriikide pädevusse jääb see, mismoodi nad hakkavad äh, edendama ja kasutusele võtma neid kriteeriume. see on äärmiselt oluline, sest me teame, et mõningates liikmesriikides on erinevad äh, õigussüsteemid ja erinevad seadused, äh, mis moel äh, äriettevõtteid juhitakse. me ei taha kriisi ajal ettevõtteid koormata bürokraat, bürokraatlike menetlustega ning see direktiiv räägib siis äriühingu tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorganitest ning see on äärmiselt oluline punkt, mida, mida tuleb rõhutada. meie leiame, et selle direktiivi rakendamine ei mõjuta neid liikmesriike, kus on vastav õigusandlus juba olemas. ning see on julgustustes nendele liikmesriikidele ja ettevõtetele, kes on juba otsustanud vastu võtta samme selleks, et soolist võrdõiguslikkust edendada otsuse te tegevates juhtorganites ning need ettevõtted ei pea mitte midagi kartma selle direktiivi puhul, sest tegemist on lihtsalt raamistikuga. siin on kohustuslikud eesmärgid paika pandud, kuid see võimaldab liikmesriikidel valida need vahendid, kuidas eesmärkideni jõuda need ettevõtted ja liikmesriigid, kes toetavad neid eesmärke ning soovivad saavutada tulemusi, siis nende jaoks on direktiiv on vahendiks nende eesmärkideni jõudmiseks olen teinud uurimuse äh, praeguse direktiivi puhul ning äh, need otsused, mille üle me otsustasime või hääletasime kaks aastat tagasi, kõike seda arvesse võttes olen ma veendunud, et ainult need liikmesriigid, kes ei hooli võrdõiguslikkusest ähm, juhtorganites, äh, ainult nemadel, nemad on need, kes vastu vaidlema hakkavad sellele direktiivile, sest see direktiiv annab tegelikult äh, vahendid ja kindlad instrumendid, äh, kuidas kahe tuhande kahekümnendaks aastaks jõuda eesmärkidele, ükskõik millisteid vahendeid kasutades, mis on vajalikud selle eesmärgini jõudmiseks teisisõnu, nad peavad hindama seda, eh, kui eh, suurt tähtsust nemad osutavad eh, võrdõiguslikkusele ja soolisele tasakaalule. Euroopa Parlament soovib seda põhimõtet toetada ning meie tahaksime, et kõik tugineks meriidile et äh, naised saaksid suuremat sõnaõigust ja seega me peame toetama naiskandidaate juhtorganitesse kandideerimisel. siiamaani ei ole meil olnud olemas tingimusi, äh, vajalikke tingimusi, et naised äh, juhtorganitesse saaksid. asi ei ole selles, et naised ei suudaks või oleksid võimelised töötama nendes juhtorganites meie eesmärgiks on see, et võimekad inimesed, kes vastavad kriteeriumidele, kes on ambitsioonikad ning kes tahavad äh, juhtorganisse kuuluda, nad ei peaks äh, olema silmitsi nendele, nende äh, takistustega, mis on täna aitäh äh, mind kuulamast ja tänan, et tulite täna siia koosolekule ja sellele kuulamisele. kindlasti öö, äh, saate te arutelude jooksul osutada kõikidele olulistele küsimustele. aitäh, proua Kratsa. nüüd aga kaasraportöörile sõna proua Reegner, kes äh, on juuri poolne esindaja, aitäh Bevor ich äh, in meine Rolle als Co-Berichterstatterin enne kui ma kaasraportöörina sõna võtan, kuna me hakkasime kohe raportit tutvustama, siis enne tahaksin veidi rääkida sellest, selle diskussiooni menetlusest. Teil on äh, ajakava ees. Progratsal on üks osa töödokumendist, mis jõuab raportisse, tema on seda esitlenud, nüüd mina lisan sellele. ja seejärel äh, annavad teiste komisjonide autorid meile oma arvamuse. Nemad esitlevad oma positsioonid ja seejärel tahaksime äh, anda sõna liikmetele kümnest riigist, tahaksime kuulda riikide seisukohti ja siis saame pidada ka korraliku diskussiooni. ma tean, et te olete siin selleks, et esitada oma arvamusi, sellise ajakava me valisime selleks, et me saaksime kõikehõlmava ülevaate Euroopa Parlamendi tööst ning samas kuuleksime ka, millised on riikide seisukohad pidades kõige lõpuks korraliku diskussiooni. nüüd minu kommentaarid. kõigepealt õiguslik alus. nagu ma alguses ütlesin, siis õiguslikku alust me arutame, homme toimub selle üle hääletus õigusasjade komisjonis, nii nagu kavandatud. see on juhtkomisjon loogiliselt komisjoni ettepaneku õiguslikuks aluseks on artikkel viis, üks viis seitse lõige kolm. ma ei hakka oma seisukohta kuidagi peitma selles küsimuses, mina leian, et see õiguslik alus on kohane. me tegeleme siin ligipääsuga juhatustele, me ei äh, räägi tegelikult juhtorganite loomisest, vaid sellest, et on olemas ligipääs ja seda silmas pidades on õiguslik alus äh, korralikult ja targasti valitud ning äh, toob mängu ka kaasotsustusmenetluse, nagu ma ütlesin, hääletame homme. nüüd sisulise külje pealt. algpunkt, äh, nagu proua Kratsa ütles, siis on väga selge, et praegu on meil olukord, kus vähem esindatud soo proportsioon naiste proportsioon on väga madal ja äh, pärast seda, kui Euroopa ühtsed pingutused on alanud, äh, on see meeste ja naiste võrdsus lepingutes, aluslepingutes kirjas, see on üks äh, aluslepingu üks põhilisi printsiipe ja vastavalt nendele lepingutele peaks meeste ja naiste võrdne kohtlemine olema tagatud. nii et kui me vaatame fakte, tegelikku olukorda liikmesriikides, siis on täiesti selge, et seda eesmärki ei ole veel saavutatud. komisjonil endal on rida reegleid, parem ligipääs ja nii edasi, nad on üritanud äh, seda mõtet edastada ka liikmesriikidele, aga see ei ole päriselt veel vilja kandnud, nii et sellepärast meil ongi uus ettepanek. me kindlasti tahaksime kuulda teie kogemusi liikmesriikides, aga nendes riikides, kus hiljuti on saavutatud teatud edu, me räägime Prantsusmaast, Itaaliast ja Belgiast, need on riigid, kus on loodud siduvad eesmärgid ja nad on see, nendega käivad kaasas ka konkreetsed karistused ja me näeme, et vastavalt on saavutatud ka juba edu. ka teised riigid on teinud samme selleks, ja need on, nende õiguslikult siduv iseloom on erinev. Äh, komisjon on siin piirdunud äh, börsiettevõtetega, eriti just äh, suurematega. siin tekib küsimus, kas ei oleks parem kaasata siia ka juba väiksemad börsiettevõtted, sest ka nemad peaksid olema siia protsessi kaasatud kui me ei räägi VKE-dest, mina olen austerlane ja Austria arusaamist pidi eh, on need ettevõtted, kus on kümme kuni kakskümmend töötajat, vastavalt Euroopa definitsioonile võivad eh, VKE-d olla ka palju suuremad, kuni kakssada viiskümmend töötajat. ja neil on siis ka vastavalt kõrge käive seega peaksime ehk me vaatama, kuidas kaasata ka need väiksemad ettevõtted. ja siis on ka küsimus sellest, kas see on siduva iseloomuga või kuivõrd siduva iseloomuga see on. loomulikult äh, tuleb asju diskuteerida, veel parandada, kas sellest piisab. selleks, et Euroopa Komisjon saaks äh, töötada läbipaistvalt valikuprotsessides see nelikümmend protsenti tuleks saavutada, see on loomulikult äärmiselt ambitsioonikas eesmärk. ja siis kolmas valdkond, mida me peaksime arutama, on sanktsioonide küsimus. mainisin alguses, et äh, nendes riikides, kus on äh, valitud äh, head sanktsioonid, näiteks nõukogu sanktsioonid Itaalias, Prantsusmaal, seal on äh, väga suured rahatrahvid, kui neid eesmärke ei saavutata. nii et kas see on õige valik? et on valitud äh, väga motiveerivad sanktsioonid, nii et äh, ettevõtted tõesti üritaksid seatud eesmärke saavutada. me peaksime vaatama ka avalikke pakkumisi sest äh, see võib samuti olla motivatsiooniks, äh, see motiveerib äh, ettevõtteid nõukogudes, juhatustes soolist tasakaalu saavutama. Need on need peamised küsimused, millega tuleb tegeleda. ajakava koha pealt ütleksin nii palju, et hetkel me arutame seda, kavandame seda hääletust komisjonides sügiseks, võib-olla ka täiskogus. see on väga tõsine eesmärk. me peame, peaksime saavutama selle parlamendi ametiajal eh, konkreetsed eesmärgid, aga seda saab olema keeruline saavutada nagu te näete, siis meie siin Euroopa Parlamendis tahame teha parteiülest koostööd selleks, et saavutada hea tulemuse ja nüüd oleme jõudnud sellisesse etappi, kus me oleme äh, valmis muutuma konkreetsemaks, eriti mis puudutab äh, diskussioone teiega, liikmesriigide parlamentide liikmetega, aitäh! Äh, aitäh, proua Regner! nüüd annan sõna komisjoni esindajale. palun. Good morning and uh, thank you very much. tere hommikust, suur aitäh. kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Parlamendi FEM komisjoni, Jüri komisjoni selle eest, et nad uh, otsustasid äh, korraldada sellise dialoogi seadusandjate vahel koos kolleegidega liikmesriikide parlamentidest, kes on olnud nõus täna siia tulema äärmiselt oluline on sisse viia otsene kommunikatsioon ka sel teemal. teiseks tahaksin tänada kahte raportööri, proua Kratsat ja proua Regnerit selle pragmaatilise lähenemise eest, mille nad on võtnud äh, töödokumenti ette valmistades. dokument, mille nad on koostanud selleks, et edendada diskussioone Euroopa Parlamendis Äh, see seadusandlik, selle seadusandliku ettepaneku kohta, mille Euroopa Komisjon eelmise aasta lõpus tegi. arvestades, et see ettepanek äh, on äh, olnud juba laual rohkem kui kuus kuud, siis ei ole vaja enam ilmselt komisjoni poolset detailset ettepaneku sisu tutvustust, aga tahaksin siiski rõhutada täpselt just sellepärast, et me täna siin äh, arutame seda küsimust koos liikmesriikide parlamentide austatud esindajatega. tahaksin rõhutada ühte olulist eh, joont eh, selle direktiivi ettepaneku juures, ehk siis seda, et eh, oleme suure rõhu asetanud sellele, et need kriteeriumid, mida tööandjad loovad selleks, et valida liikmeid oma nõukogudesse, et need peavad olema läbipaistvad ja läbipaistvad peavad olema ka valikuprotseduurid, kui valitakse nõukogudesse liikmeid. see iseenesest on äärmiselt oluline samm edasi ning on olnud ka suureks takistuseks, eh, eh, mis on olnud takistuseks senini kvalifitseeritud naistele, kes on olnud valmis liituma Euroopa, üle Euroopa Liidu ettevõtete nõukogudega ja teine joon, mida ma tahaksin rõhutada, sest et see on oluline, eluliselt oluline selle seadusandliku ettepaneku puhul, see süsteem, mille me oleme välja pakkunud, eh, peaks põhinema eh, nende naiste väärtusel, kes peaksid hakkama liituma ettevõtete nõukogude või juhatustega. see prioriteet eh, mille naised saavad, ei peaks olema, põhinema lihtsalt sellel, et nad on naised, vaid et tegemist on inimestega, kes, kes on kvalifitseeritud, täidavad neid ootusi, mis on Nõukogude äh, liikmete puhul äärmiselt olulised. kuna me täna siin arutame seda küsimust äh, liikmesriikide parlamentide esindajatega, siis tahaksin ka rõhutada äh, mõnda elementi, mis iseloomustavad, illustreerivad seda, kuidas meie seadusandlikud ettepanekud on vastavuses proportsionaalsuse ning subsidiaarsuse põhimõtetega. esiteks tahaksin korrata üle ühe asja, mida siin juba on öeldud, ehk et eh, see, et me taotleme soolist võrdõiguslikkust ja just, just seda just otsuste tegemisel ettevõtete nõukogudes, see ei ole Euroopa Liidu tasemel mingi uus mõte. sooline võrdõiguslikkus on juba ühenduse aluslepingutest alates selgelt kirjas olnud. see äh, on äh, juba osaliselt vastuseks nendele, kes on mures sellepärast, kas lähimuspõhimõttest ikkagi peetakse selle seadusandliku ettepanekuga korralikult kinni lisan, et äh, hoolimata asjaolust, et tegemist on juba vana Euroopa Liidu pädevusega, juba vana probleemiga, siis viimaste aastakümnete jooksul oleme näinud äh, väikest edu selles küsimuses ja ma viitan siin just äh, viimatistele avaldatud arvudele olukorra kohta hetkel on äh, naisi nõukogudes viisteist koma kaheksa protsenti, oktoobris kaks tuhat kaksteist ja viimase aasta jooksul on suurenemine toimunud enamikes Euroopa Liidu liikmesriikides, välja arvatud kolmes. see ühest küljest näitab, et olukord on üsna tagasihoidlik ja progress on aeglane igal pool Euroopa Liidus. oleme äh, teadmiseks võtnud ka selle, et äh, lähtepunktid liikmesriikides võivad olla erinevad ning ka lahendused, äh, mis, mille erinevad liikmesriigid on tuvastanud selleks, et seda küsimusega tegeleda, need lahendused võivad samuti olla erinevad ning meie ettepanek on äh, Äh, siin on ka paindlikkus sees, see on artiklis kaheksa, see võimaldab nendel liikmesriikidel, kes suudavad näidata, et nende riiklikud lahendused töötavad paremini või on sama tõhusad kui komisjoni poolt esitatud lahendused, siis nad äh, saavad väidelda oma riiklike lahenduste poolt ja saavad siis ka ajutiselt peatada need läbipaistvuse nõuded, mille ette pandud direktiiv on defineerinud. tahaksin ka märkida, et kont-, meil oli juba liikmesriikide parlamentide poolne subsidiaarsuse kontroll siis, kui see ettepanek esitati ja selle menetluse üldine tulemus on positiivne, ehk siis, et Äh, samal ajal kui terve rida äh, parlamentide kodasid on äh, avaldanud negatiivset arvamust selle koha pealt, kas see ettepanek on vastavuses lähimuspõhimõttega. saime arvamused kuuest liikmesriigist kokku, siis äh, lävend oli kaheksateist häält viiekümne neljast, mille aluslepingud on paika pandud ja sellist lävendit ei saavutatud. see näitab seda, et enamik liikmesriikide parlamentide kodasid äh, olid toetaval seisukohal selle ettepaneku suhtes ja leidsid, et see on vastavuses lähimuspõhimõttega ja, ja proportsionaalsuspõhimõttega. ja lõpetuseks ütlen paar sõna ka nende murede kohta, mis on tekkinud proportsionaalsuspõhimõttega vastavuses olemise kohta oleme äh, võtnud eesmärgi, äh, seda, seda eesmärki, et ta peaks olema proportsionaalne tõsiselt, oleme suurendanud äh, oma seadusandliku ettepaneku paindlikkust, oleme selgelt seadnud eesmärgiks selle, et meie seadusandlik ettepanek puudutaks, oleks suunatud peamistele murepunktidele. sellepärast ongi selle ettepaneku eesmärgiks äh, käsitleda ainult nende ettepane-, nende ettevõtete nõukogusid, mis on liikmesriikide börsidel ja mis ei ole VKE-d. sest äh, meie leiame, et äh, suurematel ettevõtetel on paremad vahendid, kohasemad struktuurid, mis on valmis toime tulema selle protsessiga et läbipaistvalt äh, panna paika palkamise kriteeriumid ning selle ametisse palkamise siis ka läbipaistvalt äh, läbi viima. meie ettepanek äh, puudutab nii juhatusi kui nõukogusid, aga seda erinevalt, selleks et tunnustada seda, millised on erinevused nõukogude ning juhatuste vahel, sest et nõukogude puhul oleme me Äh, teinud eesmärgiks neljakümne protsendise äh, eesmärgi, et vähemalt nelikümmend protsenti oleks äh, mõlemat sugu selle aastakümne lõpuks, see on juba direktiivis sees ja see peaks saama kohustuslikuks selle seadusandluse kaudu, mida liikmesriigid hakkavad rakendama selle direktiivi vastuvõtmisel. juhatuste puhul oleme me jätnud selle küsimuse ning kohustuslike eesmärkide saavutamise rohkem liikmesriikide kätesse ja isegi veel rohkem vastavate ettevõtete kätesse. ja direktiiv lihtsalt nõuab, et liikmesriik äh, sunniks ettevõtteid avalikult äh, võtma endale eesmärke selleks, et tagada äh, juhatustes sooline võrdõiguslikkus. ja ühe elemendina mis äh, kinnitab üle, et me tahame olla proportsionaalsed, toon välja veel selle, et me ei ole Euroopa Parlamendis diskussiooniks, nõukogus diskussiooniks esitanud sellist ettepanekut, mis tahaks äh, lõplikult äh, mingit seadusandlust kehtestada. siin on lõppemisklausel nende ettepanekute juures, ehk siis, mis ütleb, et kui teatud eesmärgid on saavutatud, siis äh, viiakse läbi hindamine, mis vastab äh, liikmesriikidelt tulnud raportit, mis, mis on siis vastavalt liikmesriikidelt tulnud raportitele. komisjon viib läbi hindamise selle direktiivi kohta ja siis äh, peab selle direktiivi rakendamine lõppema. oma sõnavõtu lõpetan sellega, et kasutan ära seda, et meil on siin kohal täna äh, dialoogiks liikmesriikide parlamentide esindajad ja palun, et nad äh, nii toetaksid äh, seda teemat oma liik-, äh, kodade päevakordades ning nad, et nad jätkuvalt rõhutaksid seda, kuivõrd vajalik on suurem sooline võrdõiguslikkus mitte ainult avalikus elus, vaid ka majanduslike otsuste tegemises ning eriti just äh, ettevõtete juhatustes, juhtorganites ja äh, palun, et nad ka toetaksid seda lähenemist ning seda seadusandlikku ettepanekut, äh, mille komisjon eelmise aasta lõpus esitas, et nad toetaksid seda ka oma valitsuste ees, ehk siis nad teeksid valitsuste juures lobitööd selleks, et äh, need valitsused toetaksid nõukogus seda seadusandlikku ettepanekut, aitäh! Uh, suur tänu, härra Sjobanu Tordea! ja nüüd saab sõna nõukogu esindaja Pauline Moreau. ma tänan, suur tänu, et kutsusite mind osalema selles arutelus nõukogu esindama. väga tähtis, et nõukogu ja parlament ka seadusandjatena teevad koostööd kogu protsessi kestel ja äh, oleme väga huvitatud kõikidest seisukohtadest. meil oli neli kohtumist sel teemal meie eesistumise ajal ja mina juhtisin neid kohtumisi ja võin öelda, et kõik liikmesriigid võtsid sõna sel teemal ja see oli väga aktiivne arutelu. ja meil on suur konsensus ettepaneku eesmärgi osas, nimelt suurendada naiste osalust ähm, äriühingute otsuste langetamise tasanditel aga seisukohad lahknesid, kuidas seda eesmärki kõige paremini saavutada. mõned delegatsioonid toetasid komisjoni ettepanekut ja mitmed eh, juba on eh, samme astunud liikmesriikide tasandil ja positiivsed eh, ja julgustavad on olnud tulemused ka. nüüd mõjude hinnang, mille komisjon koostas tegime ka mitmesugused järeldused, et just naised, kui nad on juhatustes, kui nad on, vabandust, nõukogudes, siis on need äriühingud edukamad. ja subsidiaarsuse põhimõte ja proportsionaalsuse põhimõte, nendest kinnipidamine oli arutelu objektiks, samuti õigusliku aluse panid mõned liikmesriigid mm, kahtluse alla ja osa liikmesriiki tahtsid vabatahtlikult kohaldada neid põhimõtteid, mis siin kirjas on direktiiv eesmärke toetatakse äh, ja liikmesriikidel on võimalik nelikümneprotsendilist eesmärki äh, rakendada, kui tegemist on tegevjuhtkonda mittekuuluvate naistega või kolmkümmend kolm protsenti, kui on juhatused ja nõukogud mõlemad sihikul, et seal mm, naiste osakaal kolmekümne kolme protsendini viia äh, mõnedes riikides on lähtepositsioon olnud väga madal ja nende jaoks on komisjoni ettepanek nelikümmend protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend saavutada suur ja väljakutseid esitav eesmärk. ja aasta kaks tuhat kaheksateist juba, kui tegemist on riigi osalusega ettevõtetega. komisjoni aastaaruanne näitab, et Euroopa Liidu keskmine praegu on kuusteist protsenti ja kuusteist liikmesriiki on tublisti allpool seda kuuteist protsentigi. tegemist on teemaga, kus meil tuleb erinevate liikmesriikide erinevaid äritavasid äh, ühitada ja arvesse võtta ja töörühmad liikmesriigi tasandil on väga põhjalikult sellega tegeletud. nüüd, mis puudutab edasist tööd sotsiaalküsimuste töörühma raames, siis äh, me oleme teinud tihedat koostööd Leeduga, järgmise eesistujaga ja uue teksti saame juba sotsiaalküsimuste töörühmale peatselt esitada ja kui tohib, siis ma kasutan nüüd ka võimalust ja soovin Leedu kolleegidele edu selle teemaga edasiliikumisel, tänan. Thank you very much, Miss Mo-. suur tänu, proua Moro. Comissão da próxima presidência. Ja. Vikovas, teie palun nüüd on meil siis äh, Leedu eesistuja, järgmine eesistuja Vitalius Novikovas, palun. suur tänu, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud liikmesriikide parlamendi saadikud, ma tänan võimaluse eest sellel väga äh, huvitavas arutelus kaasa lüüa, väga tähtsal teemal. Äh, nõukogu on praegu komisjoni ettepaneku analüüsimise algstaadiumis ja meil on suured erimeelsused veel ka, aga juba on selge, et konsensus on selles, et on vaja rohkem ära teha selleks, et naiste osakaalu otsuste langetamisel suurendada, eriti äriühingutes. Leedu järgmise eesistujana jätkab läbirääkimisi, mis algasid Iiri esistumise ajal. ja need läbirääkimised ei saa olema lihtsad, aga me näeme, et on Eh, võimalik laiemgi konsensus leida. terve rida lahendamata küsimusi me kuulsime juba komisjonilt nendest ja trio partneritelt, need tuleb lahendada ja suurem selgus ettepanekuga luua. eriti, mis puudutab direktiivi rakendusala, eh, siis selekteerimise, valimise ja eelselekteerimise protseduur ja samuti sanktsioonid. tähtis on ka, et et see direktiiv annab piisava paindlikkuse liikmesriikidele, et saab ka liikmesriikide eripära arvesse võtta, kui direktiiv üle võetakse. austatakse seda mitmekesisust, mis liikmesriikide äriõiguses valitseb ja e, neid meetmeid, mis juba on liikmesriikides rakendatud selleks, et soolist võrdsust parandada. aga neid asju tuleb edasi arutada ja selgitada ja eesistujana teeb Leedu oma parima, et selle teemaga edasi liikuda ka nõukogus. tänan. Thank you very much, Mr Novakovas uh,. I... suur tänu, härra Novikovas uh,. niisiis nüüd algab arutelu, meil on par-, riikide parlamentide esindajad ning samuti Euroopa Parlamendi esindajad, kes sõna võtavad. ma tahaksin tänada nõukogu esindajad, sest nad tegid oma ettekanded väga lühidalt. see võimaldab meil kõigil sõna võtta ja oma arvamuse välja öelda selle arutelu käigus. arutelu on ju äärmiselt oluline kõik see informatsioon, mis me saame teilt, ähm, kõik need soovitused, äh, mida saavad äh, raportöörid selleks, et raportit lõplikult välja kujundada, see on väga oluline. kõigepealt Leedust äh, härra Paljon ning palun piirduge kõik kolme minutiga Thank you so much. suur tänu ja tere hommikust, mu daamid ja härrad. ma tänan selle võimaluse eest siin täna hommikul teie hulgas viibida ja ma toetan soolise tasakaalu põhimõtet eh, ettevõtete juhtkondades ja tahaksin öelda paar sõna ka soolise võrdõiguslikkuse kohta Leedus. sooline võrdõiguslikkus ja võrdsed võimalused on põhimõttelised väärtused ja eesmärgid Euroopa Liidus ja Euroopa Liit üritab neid rakendada aga äh, liikmesriikides on olukord väga erinev, poliitikud, äh, valitsused ja parlamendid lahknevad siin oma vaadetelt ja ka haridustasemed on väga erinevad ja olukord Leedus on paradoksiline, vabaühendused ja kodanikuühiskond äh, vaatab rohkem progressiivsemalt tulevikku soolisse tasakaalu ja kvootide osas kui enamus parlamendis Äh, avaliku arvamuse ülevaade, mis tehti aastal kaks tuhat üksteist, näitab et, et kaheksakümmend üheksa protsenti Leedu kodanikest on nõus sellega, et oleks võrdsel arvul mehi ja naisi juhtivatel ametikohtadel äriühingutes, aga lahknes arvamus selles, et kuidas seda saavutada kakskümmend seitse toetasid isereguleerimise teed ja kakskümmend seitse leidsid, et peavad olema õiguslikult siduvad meetmed. kakskümmend kaks vastajat väljendasid toetust vabatahtlikule äriühingute algatusele eesmärgiga saavutada sooline tasakaal, aga enamik seitsekümmend kaheksa protsenti toetavad samas siduvaid juriidilisi norme ja eelistades oskusi selekteerimise protsessis, aga ja mitte soolist põhimõtet. septembris kaks tuhat kaksteist, kui komisjon alles arutas eh, kohustuslike kvootide ettepanekut, eh, börsil noteeritud äriühingute järelevalvenõukogudes, siis kaheksa liikmesriiki, sealhulgas ka Leedu, vaidlustasid selle komisjoni ettepaneku ja juba ette avaldasid oma eh, negatiivset seisukohta siduvate normide osas Euroopa Liidu tasandil. ja tollal Leedu sotsiaalasjade ja töösuhete minister, tema eesotsas oli Donatas Sinkauskas, kes kuulus konservatiivide parteisse ja see küsimus võeti jälle käsitlusse pärast seda, kui Euroopa Komisjon tegi ettepaneku direktiiviks, eh, millega parandatakse soolist tasakaalu tegevjuhtkonda mittekuuluvate naiste eh, hulgas nendes äriühingutes, mis on börsil noteeritud. ja nüüd uus sein, mis meil valiti eh, paar nädalat varem, võeti see teema arutusele ja Seimi inimõiguste komisjon analüüsis põhjalikult komisjoni ettepanekud ja tervitas neid jõupingutusi, mille eesmärgiks on parandada soolist tasakaalu majandusotsuste langetamisel ning tagada võrdne kohtlemine meestele ja naistele. aga küsimuse alla pandi, et kas komisjoni argument, et algat-, vastutusvõimest jääb puudu liikmesriikide tasandil, ikka eh, õigustab, et on vaja samme astuda Euroopa Liidu tasandil. ja meie komisjon otsustas, et ettepanek on võib-olla vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega ja Seimi inimõiguste komisjonis praegusel ametisoleku alas domineerivad konservatiivid, kes mõnikord kasutavad selliseid kurikavalaid fraase, samas äh, maskeerivad seda, et nad tegelikult on soolise tasakaalu vastu. Ähm, ka teised komisjonid arutasid komisjoni ettepanekud ja vaatasid, kas see vastab subsidiaarsuse põhimõtetele. mitu kuulamist toimus Seimis selle ettepaneku üle. mina kuulusin eh, ka ühte komisjoni, kes pidi koostama järelduste teksti ja pidin komisjonile eh, soolise ebavõrdsuse ajalugu lausa meenutama ja ütlesin, et positiivne diskrimineerimine on vajalik vahend, et sooline tasakaal ühiskonnas tagada ja rääkisin ka nendest teadusandmetest, mis ütlevad, et eh, sellisel tasakaalul on positiivne mõju majandusele. meil oli väga aktiivne arutelu Eh, sookvootide üle ja sotsiaaldemokraatide hääled lõpuks otsustasid komisjoni otsuse eh, kasuks, et subsidiaalsuse põhimõtet on järgitud. millised on need peamised argumendid nendel, kes on kvootide vastu? Nad leiavad, et kvoodid alandavad naisi eh, ja nagu viitavad nende intellektuaalsele alaväärsusele. ja tegemist on tõesti ignorantsusega, ei mõisteta neid põhjusi, e, mis on naiste diskrimineerimise taga ja isegi sellised inimesed arvavad, et e, riigis, kus pereväärtusi nii kõrgele e, seatakse, naised, kui nad karjääri taotlevad, oma hariduse eh, kaudu ainult ja paremate oskuste kaudu saavad meeste eh, nii-öelda võimuihast jagu saada. meil ei ole valitsuse poliitikat siin, ei ole piisavalt meetmeid rakendatud soolise tasakaalu saavutamiseks, sellest rääkis ka Human Rights Watch instituudi aruanne ja see aruanne hoiatas Leedut, et eh, Leedu ühiskonnas inimõiguste olukord on hullemaks läinud. riigi tasandil jääb vajaka toetusest uutele soolise võrdõiguslikkuse aspektidele ja võrdsete võimaluste ombudsmani büroo ettepanekud muuta Euroopa Liidu öö, eh, muuta liidu, Leedu õigusakte, on jäänud kõik äh, vastuseta. ja võrdsete võimaluste seaduse muudatusettepanekud ei ole ka läbi läinud parlamendis sotsiaaldemokraatide partei räägib sellest, kuivõrd olulised on võrdsed võimalused ja sooline võrdusõiguslikkus. sotsiaaldemokraadid on ainus partei Leedus, kes on sookvoodid ka ette näinud valimiste ajal oma kandidaatidele eesmärgiks on nende kvoot, kvoodid kasutusele võtta ka mujal, aga kaks tuhat kolm see ettepanek kukkus läbi ja kaks tuhat üksteist, kui parlamendi eh, üks liige registreeris võrdsete võimaluste seaduseelnõu kus eh, kohalike omavalitsuste organitele ka seada kohustuslikult vähemasti kolmkümmend protsenti seal äriühingute juhtkondades oleksid naiste käes või ala asend esindatud soo käes. aga eh, tagasi lükati see eelnõu ja lükati tagasi ka ettepanek muuta seda esialgset seadusettepanekut. nii et ma nüüd tahaksin rõhutada veel seda, et parlamendi progressiivselt meelestatud liikmed toetavad Euroopa Komisjoni direktiivi ettepanekut, mis peab tagama soolise tasakaalu äriühingutes. Thank you very much. Äh, mis äh, Pavaljonin. aitäh, äh, proua Pavaljonen. nüüd aga annaksin sõna proua Virolainelile Soomest. Dear chairwoman, I would like to speak my mina sooviksin kasutada oma emakeelt, soome keelt, kui tohib Arvoisa proua puheenjohtaja Suom.... lugupeetud juhataja, Soome toetab äh, tugevasti komisjoni ettepanekut, meie arvates on see vägagi kooskõlas äh, Soome valitsuse programmiga, mille eesmärgiks on parandada meeste ja naiste äh, võrdõiguslikkust. nüüd direktiivi ettepanek ja meie siseriiklikud meetmed ja ka need meetmed, mida rakendatud äriühingud ise Soomes kokku annavad meile head instrumendid selleks, et soolist võrdõiguslikkust tagada. mida me oleme seni Soomes ära teinud? me oleme sisse seadnud kvoodid, juba pikka aega tagasi tegime seda. üle kahekümne aasta tagasi juba võeti kvoodid kasutusele meil. aga Äh, sellele vaatamata nelikümmend protsenti alaesindatud sugupoolest äh, on meil endiselt äh, alles eesmärgi tasandil. aastal kaks tuhat viis olin mina kõige esimene omavalitsuse naisjuht ja pikka aega on ka valitsuse osalusega, riigi osalusega ettevõtete juhtkondades kvoodid meil ette nähtud. Need on äh, ette nähtud ka börsil noteeritud äriühingutele. praegu on nii et, et nelikümmend seitse protsenti äh, on meil naised juhtkondades ja ka riigile kuuluvates eh, ettepanekud, ettevõtetes eh, on see isegi suurem, see naiste osakaal juhtkonnas. Eh, meil on väga tähtis see, et mõlemad osa, sugupooled oleksid võrdselt esindatud meie äriühingutes ka aastal kaks tuhat neliteist toimub meil meetmete läbivaatamine ja kui meetmed on äh, mõned, mis on rakendamata, siis me võtame selle kohta vastu uusi õigusakte. Äh, kui me vaatame suurfirmasid, äh, siis seal on naiste osakaal parem, kolmkümmend üks protsenti juhtkonda kuuluvatest on naised, samas väiksemates ettevõtetes kakskümmend kolm protsenti. tegemist on siis äriühingutega, mis on erakätes. ja meil on ka põhimõte, et pea nõuetest kinni või selgita, miks sa seda ei tee. see põhimõte on meil juba rakendamist leidnud mis põhjustel siis meil on nii head tulemused võrdsete võimaluste vallas saavutatud? kõigepealt haridus haridus on meil meestele ja naistele ühesugune ja mehed-naised on meil tööelus võrdselt esindatud, meil on head lastehoiuvõimalused, lastele on tagatud soe lõunasöök lasteaias ja koolis ja ka perepuhkused on meil nii meestele kui naistele ette nähtud, et on väga head. E, nii et meil on sektoreid, kus mehed ja naised on väga e, võrdselt esindatud Äh, ja kui börsil noteeritud firmade osas kiiresti asjad paremaks ei muutu, siis me loomulikult astume samme, aga me tahame siiski stimuleerida, mitte karistada. aitäh. nüüd aga anname sõna Ühendkuningriigi esindajatele, palun. mul on hea meel siin olla ja tegemist on väga tähtsa kohtumisega, me saame siin rääkida, millised on tavad meie koduriikides ja vahetada mõtteid selle üle ja kuuleme ka erinevaid argumente siin mina olen Lordide Koja komisjonis selle komisjoni eesotsas, kes tegutseb tööhõivega, siseturuga ja sooline võrdõiguslikkus juhtorganites on siseturu ka ju väga tähtis teema. möödunud eh, aastal meil oli raport sel teemal naised juhatustes ja nõukogudes mm, ja see oli enne komisjoni direktiivi ettepanekut kolm päeva vist varem ja koopiad selle meie raporti kohta on ka siin saadaval, kui te soovite seda lugeda. ja meie uurimine näitas, et naisi on väga vähe eh, nõukogudes eh, Ühendkuningriigis ja Euroopa Liidus tervikuna. tõsi, et me oleme edasi liikunud selles vallas ja minagi olen kogenud seda, eh, mil-, kuidas on töötada ettevõtte nõukogus. ja kui mind esimest korda äh, FTSE sada üks eh, noteeritud eh, firma nõukogusse eh, määrati, siis tollal naisi oli selliste ettevõtete hulgas ainult null koma üks protsenti juhat-, nõukogudes. aga praegu äh, kui me arvestame et, et nelikümmend viis protsenti töötajatest on naised ja kuuskümmend protsenti äh, kõrgasutusest tulnud, kõrgkoolidest tulnud on naised, siis ei ole normaalne see et, et seitseteist protsenti FTSE sada üks firmade hulga mm, nõukogudes seitseteist protsenti on ainult naised, aga me oleme seal keskkohal Euroopa Liidus ja ülikoolid uuringud näitavad, et väga palju on võimekaid naisi, kes võiksid nõukogudesse kuuluda kaks tuhat viissada naist on täiesti selliste oskutega, et juhtkondades töötada ja Euroopa Liidus leitakse, et seitse tuhat viissada naist on valmis kohe kõrgemasse juhtkonda ettevõtetes minema, suurtes ettevõtetes. ja sellest oleks ju tohutu kasu, kui Eh, meie juhtkonnad oleksid sooliselt mitmekesisemad, nii et tasub seda eesmärki taotleda, aga mis on raske tõestada, on see eh, otsene side majandustulemuste ja naiste osalemise vahel juhtkonnas. kui meil õnnestub see üks-üheselt ära tõestada, siis see muidugi oleks tugev argument. Euroopa Liit on tegelenud selle teemaga tööturul kõikidel tasanditel, sealhulgas ka juhtkondades ja eh, komisjon volinik Reding on seda väga tähtsaks pidanud ja meil on vaja juhi roll eh, haarata. ja meie oma raportis kutsusime üles komisjoni eh, kehtestama üle-euroopalist süsteemi, millega seirata naiste osalemist juhtkondades ja hinnata, kuidas liikmesriigid selle eh, ärivaldkonna probleemiga tegelevad. jah me oleme ka mures eh, selle pärast, kui kvoote kasutatakse. meie arvates kvoote tuleks kasutada ainult siis, kui äriühing ei taha muutusi läbi viia. Eh, see ei ole kõikides liikmesriikides nii. esmaspäeval meie valitsus vastas Lordide Kojas küsimustele ja sellest väga palju räägiti. Eh, Futsi saja ühte gruppi kuuluvat ühte firmat häbistati, seal polnud ühtegi naist nõukogus ja usun, et paari kuu jooksul olukord muutub. nii et meil on vaja eh, jätkusuutlikumat lähenemisviisi kui kvoodid. Eh, aga statistilised muutused tegelikult ei tähenda veel seda, et tegelik olukord muutuks. on vaja, et naised pidevalt läheksid ka kõrgematele ametikohtadele, samas kvoodid on väga ebapopulaarsed mm, ja see tekitab väga vääraid arusaamasi, et naised, kes on juhtkonda äh, edutatud, ei ole mitte seal oma oskuste pärast, vaid kvootide pärast. ja loomulikult subsidiaarsuse põhimõte, mis on kirjas Lissaboni lepingus, vajab ka järgimist. Äh, tähtis on, et liikmesriigi tasandil meetmeid rakendataks ja kui see ei õnnestu, siis juba Euroopa Liidu tasandil ja arvesse tuleb võtta ka kultuuri konteksti äh, ja erinevaid äripraktikaid liikmesriikides meil on ka ju ettevõtlusstruktuurid erinevad, juhtkonnad üle erinevalt struktureeritud nüüd. nüüd nelikümmend protsenti äh, ja mitte kolmkümmend protsenti. Äh, et kas nelikümmend protsenti on tõesti see kriitiline mass, mida meil on vaja tagada? Äh, meie arvame, et see ei ole hea mõte, sest tõesti need juhtkondade struktuurid on erinevates liikmesriikides väga erinevad ja kõik oleneb ka sellest, mis sektoris ettevõte töötab. Äh, nii et me ei ole nõus kvootidega, aga me arvame, et Euroopa Liidul on tähtis roll soolise võrdõiguslikkuse edendamisel juhatustes ja nõukogudes, aga muude vahenditega. Nad saavad aidata äh, liikmesriike parimat praktikat tuvastada ja jagada meie uurimine näitas, et terve rida liikmesriike, sealhulgas ka Ühendkuningriik, on võtnud juba kasutusele sellised normid meie mm, ettevõtete juhtimise koodeksitesse ja mm, ka kandidaate läbi vaatav komisjon peab arvestama soolisi aspekte ja võrdõiguslikkust. nii et mittesiduvad soovitused liikmesriikidele ja üleskutsed liikmesriikidel oleks parim viis, kuidas talitada. ja me tahame, et Euroopa Liit tõesti kasutaks oma volitusi aluslepingute alusel, juhul kui liikmesriigid ei suuda võidelda edukalt diskrimineerimise vastu. ja kui ma nüüd tulevikku vaatan, siis ma arvan, et väga kasulik oleks liikmesriikidel jah, tugineda omaenda kultuurile ja struktuuridele ja vaadata, eh, kuidas Äh, olukorda parandada ja võib-olla just noortele rõhku panda ja äh, luua selline reserv tulevastest äh, juhtkonda kuuluvatest naistest, sellest tõuseb tulu kõigile. Thank you very much, Värnes. aitäh. Lähme nüüd edasi. enne kui ma annan sõna esimesele Euroopa Parlamendi esindajale tahaksin veel kord teile meelde tuletada, et oleks vaja pidada oma kõneajast kinni maksimaalselt kolm minutit igale ühele. kui me seda ei tee, siis ei ole võimalik kõikidele sõna anda, kes on seda soovinud. Kornelis, kolleeg Kornelis, kes on tööhõivekomisjoni raportöör nemad koostavad samuti eh, ühe raporti. majanduskomisjon samuti koostab eh, raporti ning samuti siseasjade komisjon. Kornelissen on siis samuti meie komisjoni liige naistekomisjonis, palun. Uh, aitäh tänan kõiki parlamentide esindajaid, et, kes tulid siia meiega arutama seda teemat. loodame, et me saame koostööd teha selleks, et jõuda hea direktiivini, mida saaksid nii palju kui võimalik liikmesriike ka vastu võtta, et me saame sellega, seda siis ka nõukogus äh, läbi töötada ma tunnen, et direktiivi veidi kardetakse ja see hirm on põhjendamatu mina leian, et oleks äärmiselt hea äh, hoida meeles ühte asja, tegemist on ainult börsil noteeritud ettevõtetega esiteks ning teiseks, tegemist ei ole tegevjuhtkonda kuuluvate liikmetega ja see tähendab seda, et kohaldamise ala ei ole eriti lai. mina isiklikult oleksin eelistanud laiemat kohaldamise ala kuid ähm, parem oleks siiski, tegelikult me saame piiratuma reguleerimisalaga direktiivi, mida kõik kasutama hakkaksid, kui siis saada sellist hästi laia, mida keegi ei kasuta. see tähendab siis seda, et näiteks Slovakkias on kakskümmend kaheksa naist, kes äh, peaks olema määratud nõukogudesse ja Slovakkia on vastavuses nõuetega. mõelgem sellele tööhõivekomisjoni arvamus. sellega oleme me üritanud lihtsustada direktiivi, millega on välja tulnud Euroopa Komisjoni, teha seda veelgi rohkem, nii et sellest direktiiviks saaks selline äh, Äh, direktiiv siis, äh, et kui te ei ole sellega vastavuses, siis te peate selgitama ja kui te siis edasi veel ei ole vastavuses, siis te saate sanktsioonide osaliseks. liikmesriikidel on õigus äh, palu-, taotleda ka peatamist, kui neil on olemas juba kaheldatavad poliitikad, kui need on olemas juba vabatahtlikkuse alusel, siis on võimalik ähm, valida näiteks Ühendkuningriik saaks sellist peatamist taotleda, taotleda, Soomes samuti, neid liikmesriike on päris palju. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal korraldatakse hindamine ja kui nähakse, et on mingeid edusamme tehtud, siis seda peatamist saab ka veel pikendada. Need ettevõtted, mis on vastavuses või teevad häid edusamme, neil on võimalik võtta kasutusele väga kergendatud režiimiga aruandluskohustus ning äh, ettevõtted, äh, millel on juba menetlus äh, olemas, ei märkagi, et see direktiiv on vastu võetud. direktiiv on mõeldud nendele liikmesriikidele, nendele ettevõtetele, kes keelduvad kas või natukenegi tegutsemast. Neid peaks mm, ärgitama ja minu arvates direktiiv aitab liikmesriike, nii nagu need riigid, kellel on juba menetlused olemas, sest ettevõtted teavad, et kui nad eh, vabatahtlikkuse alusel midagi ette ei võta, siis peavad nad kasutusele võtma uued eh, siduvamad eh, reeglid ning mulle tundub, et see oleks väga hea stiimul ettevõtetele, et nad hakkaksid tegema seda, mis nad peavad tegema, nii et naised oleksid rohkem nõukogudes esindatud. aitäh! aitäh, nüüd annan äh, sõna. kolleeg Gunnarssonile, kes on pärit Rootsi parlamendist, palun. aitäh äh, ennekõike ma tahaksin tänada teid selle kutse eest, et ma sain tulla täna siia konverentsile. minu arust on äärmiselt oluline arutada läbi kõik selle direktiividega seotud asjaolud kõikides äh, riikide parlamentides ja samuti ka Euroopa Parlamendis. uurimused näitavad seda, et on äärmiselt oluline naiste osaluse suurenemine nõukogudes ning eesmärk on see, et et äh, me jõuaksime kahe tuhande kahekümnendaks aastaks suurema numbrini kui praegune kolmteist koma seitse praegused äh, algatused ei ole olnud piisavad selleks, et äh, tõelist muutust ähm, põhjustada, seega on vaja ka uusi uuringuid selleks, et ettevõtted saaksid õiges suunas minema hakata tekib küsimus, et kas on võimalik nõukogudesse saada nelikümmend protsenti naisi äh, kahe tuhande neljakümnendaks aastaks? minu mure on äh, see, on seotud just nende menetlustega, sest äh, see võib siseturule takistusi tuua ja see võimalus äh, et me suurendame äh, konkurentsi pädevuste toetamisega, nagu näiteks naiste pädevuste toetamisega, see on äärmiselt oluline aspekt, nii et liikmesriigid saavad äh, siis ühismeetmeid äh, edendama hakata. minu arvates see nende menetlu-, nende sätete eesmärk vajab Euroopa tasandil koordineerimist. tundub, et liikmesriikide tasandil algatused ei vii mitte kusagil, kusagile ning ei ole eriti tõhusad. kahekümne esimese sajandi alguses on väga palju naisi nõukogudes, Rootsis näiteks see number on hakanud äh, kasvama viiest protsendist kuni praeguse kahekümne protsendini, kuid viimase kahe aasta jooksul on aga näha vähenemise tendentsi. ning äh, minu arvates on väga kohane, et äh, edendatakse iseregulatsiooni, nii et ettevõtted saavad käitumisjuhendeid, mis on sõltumatud, kasutusele võtta ning Rootsi seadused on juba ammu paika pannud seda, et äh, sooline võrdõiguslikkus peab olema tagatud, kuid paraku ei ole see veel praktikas ähm, ellu rakendunud nii et siis, kui me vaatame seda ettepanekut natuke üksikasjalikumalt, mis on seal direktiivis, siis minu arvates on see üsna paindlik direktiiv. nii et liikmesriigid saavad tegelikult ju paika panna omaenda reeglistikud ähm, selleks, et jõuda äh, neljakümne protsendini nii et tähtajad, äh, ajakava, kõik äh, see jääb liikmesriikide valida. me võime vaadata, mis toimub ka rahvusvahelisel tasandil. minu arvates aga on nõukogus äh, nõukogus soolise tasakaalu saavutamine ei saa olla takistuseks rahvusvahelise konkurentsivõimelisele, konkurentsivõimele Rootsis äh, on olnud ähm, subsidiaarsusalane küsimus ning sellest ilmnes väga selgelt, et äh, valitsus leiab, et antud direktiiv äh, rikub subsidiaarsuse äh, põhimõtet. mina olen aga opositsioonileeri kuuluv, meil on teistsugune arvamus Rootsi tööjõuturul on väga head tingimused selleks, et näiteks naised saaksid oma töö ja pereelu ühildada näiteks äh, laps, lapsehoiu küsimused on väga hästi meil lahendatud ning samuti isa või ema puhkused on hästi paigas ning ajalooliselt on Rootsi Rootsis on ajalooliselt juba asi muutunud, vanasti äh, olid naised esirinnas. Äh, aitäh. aitäh, nüüd aga annaksin sõna proua Šatieră. aitäh. me peame tõesti läbi viima selle arutelu, mis on äärmiselt oluline, see puudutab kvootide küsimust ning ähm, naiste ja meeste vahelist võrgus, võrdõiguslikkust. ennekõike on ju tegemist äh, kodanike oma võitlusega põhiõiguste hartas on pandud kirja see, et meeste vahel peab olema põhi, võrdõiguslikkus ja see on põhiväärtus Euroopa Liidus. me, seega me peame selle eesmärgini jõudma, mis on paika pandud. ma tahaksin tänada proua Regnerit ja proua Kratsat, kes on raportöörid ning kes on koostanud sellise üliolulise raporti äh, selle uue direktiivi kohta. tegemist on võitlusega, mida me peame juba väga ammu ning äh, mind rõõmustab see, et siin on nii palju riikide parlamentide esindajaid, sest meie kõik koos, äh, ainult kõik koos saame jõuda eesmärkideni. ma pean nüüd ausalt ütlema, et ma olen alati olnud kvootide vastane kahe tuhandendal aastal, just eriti kui minu riik äh, otsustas neid kasutusele võtta, sest mina leidsin, et naised oleksid saanud vastutavatele kohtadele oma pädevuste ja oskuste kaudu. kümme aastat hiljem pidin ma aga möönma, et ma olin kõigest valesti aru saanud era- ja, ja riigi rahad, kõik see, mis me investeerime haridusse, meeste ja naiste haridusse eh, ja koolitusse erinevates liikmesriikides. kuuskümmend protsenti öeldi siin juba enne et, et eh, kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest on naised. seega äh, me peame pingutama selle nimel et, et nelikümmend protsenti naisi oleks ettevõtete nõukogudes ning me ei lase käsi rüppe ning pingutame selle nimel. viimasel ajal on läbi viidud äh, uurimus, mis puudutab Jaapani olukorda. selles uurimuses on öeldud, et Jaapanis on ähm, selliste maskuliinsete poliitikate tõttu, millega naisi kõrvale lükatakse tekkinud tagasilöögid majanduses ning riik on arengus maha jäänud. meie ei taha sinna punkti jõuda. ning seega ma tahan kinnitada seda, et praegune direktiiv on äärmiselt oluline ning ma leian, et naiste hulk kes võiksid tegelikult nõukogudes tööd saada, on väga suur ning kui meil on vahendeid olemas, et selle eesmärgini jõuda, siis see on äärmiselt hea. naisi, kes on pädevad seda tööd tegema, on väga palju. vabade kohtade alane info ning äh, need hanked või, või konkursid äh, ja läbipaistvus peab olema äh, oluline. praegu toimub kõik kinniste uste taga ning kokkulepid, lepijateks on mehed ja nemad ei taha oma olukorda muuta. asi ei ole feminismis, vaid võrdõiguslikkus. siin tehakse selliseid sõpradevahelisi kokkuleppeid suletud uste taha, mingeid konkursse välja ei kuulutada ning see ei ole vastuvõetav. Euroopa peab sellisele nähtusele lõpu tegema sest tegemist on äh, karjääri küsimusega, mis on antud naistele, see on mängus ja sellest me peame äh, seda me peame meeles pidama, asi on naiste karjääris äh, ning naiste võimalused on meeste omadest palju väiksemad ning seega ma loodan, et komisjon tegeleks selle probleemiga tõsiselt, tegemist on naiste karjääri küsimusega. aitäh, Elisabetta sõna on ühele parla, Rootsi parlamendi esindajale, see on proua Cederfeld. aitäh, proua esimees, ennekõike ma tahaksin teid tänada kutse eest, et ma sain võimaluse täna siia konverentsile tulla, tegemist on olulise võimalusega äh, see, et ma saan äh, osaleda arutelus äh, komisjoni äh, poolt välja pakutud direktiivi alal, mis puudutab nais-, see on väga oluline, et Euroopa Parlament ning riikide parlament saavad seda asja koos arutada. mina tulen koalitsiooniparteist, mis on siis ka Rootsis praegu valitsuses äh, see on siis Kristlik-Demokraatlik partei. meie jaoks on äärmiselt oluline see, et ähm, võrdsed võimalused oleks tagatud ka majanduselus ning meie leiame, et on äärmiselt äh, positiivne asjaolu, et komisjon on äh, selle algatusega välja tulnud. kuid äh, samas ma pean ütlema, et praegune direktiivi ettepanek ei ole kohane sest see ei võta arvesse riiklikke mm, äh, režiime nii ei Rootsis ega ka teistes liikmesriikides. aktsionäridel on väga suur mõju võim ning Rootsis äh, on täheldatud äh, raskusi, sest nõukogud nõukogudes istuvad aktsionärid ning nende tegevus peab baseeruma usaldusel ning äh, nõukogud peavad äh, võtma iseseisvaid otsuseid vastu äh, ettevõtte juhtimise alal, nii et siis aktsiaseltsid saavad siis automaatselt juba nõukokku määrata isikuid seega need äh, normid, millega praegu välja tullakse, toovad äh, kaasa hoopis sellise asjaolu, et ähm, tööõigusest ei saa enam siis kinni pidada nende otsuste puhul, mida tegelikult peaksid tegema nõukogu liikmed ning see on minu arvates vastuolus äh, Rootsi seaduste põhimõtetega ning ka Rootsi poliitiline enamus äh, ja valitsus äh, leiab, et äh, olukord ei ole nii problemaatiline, et meil oleks vaja seadust, Euroopa tasandil seadust vastu võtta. Need uued normid, mis puudutavad nõukogu liikmete ametisse määramist, need peavad jääma liikmesriikide pädevusse, nende otsustada iga liikmesriik saab ju autonoomselt edasi minna, töötada välja oma reeglid, oma seadused, nii et naised oleksid rohkem kaasatud majanduselusse. Rootsis on võetud näiteks vastu käitumisjuhend või käitumissuunised ettevõtete jaoks ning selles seaduses on ette nähtud ka need eeskirjad, mis panevad paika parema võrdõiguslikkuse nõukogudes, seega on võimalik muuta käitumist või siis seda turgutada teistsugusel moel, kui kasutada selleks Euroopa tasandi direktiivi. mõistagi, et me oleme Äh, selle poolt, et naised oleksid rohkem kaasatud, äh, nende, kuna nendel on väga konkreetseid eripädevusi, kuid nagu ma ütlesin, siis Rootsi valitsus on selle uue direktiivi vastu. tegemist äh, ametiühingute assotsiatsioonidega ning erinevate organisatsioonidega, kes ei ole selle direktiivide poolt. ametiühingud jah küll on öelnud, et nad on direktiivi poolt, kuid teised äh, sidusrühmad aga mitte. Need eeskirjad, äh, mis võetakse vastu, on Rootsi arvates sellised, et nad peaksid võtma rohkem arvesse kõiki erinevaid olukordi erinevates liikmesriikides, võttes arvesse liikmesriikide tööõigust ja kõige teha siis selleks, et võrdseid võimalusi edendada. Euroopas äh, õigustik selleks, et edendada võrdseid võimalusi ei ole kõige kohasemad siinkohal, seda kõike saaks paremini teha liikmesriikide tasandil, nagu ma juba ütlesin. kuid samas peab möönma, et võrdsete võimaluste küsimus on põhiküsimus ning meie jaoks prioriteediks, aitäh! aitäh! proua Gurmae, palun. aitäh, tegemist on äärmiselt olulise aruteluga, ma tervitan kõiki riikide parlamentide esindajaid ning ma loodan, et teistes äh, olulistes aruteludes oleksid ka nemad kaasatud rohkem ning kindlasti on mul ka hea meel näha, et seda teemat käsitletakse ning ma loodan, et kõik äh, minu kolleegid oleksid samasugused nagu Elisabetta parempoolsed, kes usuvad siis seda, et naised on lisandväärtuseks ühiskonnale. kui te haritate meest, siis te haritate ainult meest, kui te harite aga naist, siis te harite kogu äh, ühiskonda, nagu me kõik teame. nii et siis nagu proua Kratsa ütles, siis see äh, ettepanek ei tule siin tühja koha pealt, vaid selle taga on juba pikk protsess ning juba ja enamus on toetanud selliste kvootade kasutusele võtmas. me teame, et need, see direktiiv on juba erasektoril ja mitmetes liikmesriikide poolt saanud väga tugeva reaktsiooni ning ähm, tegemist on lisandväärtusega naistele, kes töötavad äh, tippjuhi kohtadel, me saame paremini kasutada nende äh, talente. kuuskümmend protsenti naisi lõpetab ülikooli, kuid sellele vaatamata on nad alaesindatud, kui me võtame Ungari, siis näiteks äh, kolmkümmend viis äh, protsenti naistest äh, on äh, ülikooli diplomiga, kakskümmend viis protsenti neid on nagu mehi, nii et te näete isegi, millise see seos on. nelikümmend protsenti või kakskümmend protsenti naisi, nemad peavad olema kõrgelt kvalifitseeritud. küsimus tekib alati esile, kui, kui me Äh, seda teemat arutame ja, ja meeste puhul peavad kehtima samasugused äh, eeskirjad kui naiste puhul, ärgem seda kunagi unustage. meie põhieesmärgiks on tagada see, et mehed ja naised saaksid võrdsed võimalused ka tegelikus elus. mina leian, et ettepanek on liiga nõrk mõningates võtmeküsimustes ja ta peaks ähm, natukene äh, Eh, tugevdama nelikümmend eh, protsenti nõukogudes kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. nõukogudes ju võetakse eh, vastu enamus otsuseid ning samuti peab meil olema ka paindlikkus. ma mõistan, et mõnes mõttes, et sanktsioonid on jäetud liikmesriikide otsustada, kuid ma pelgan, et ilma seot-, siduvate meetmeteta Euroopa Liidu tasandil sanktsioonidega saab sellest direktiivist kasutu. me peame võtma kasutusele siduvad äh, meetmed, ilma selleta me ei jõua mitte kusagile. kui me kaasame siia väiksemad ettevõtted, kui me räägime VKE-dest ja, ja siis nende puhul me peame mõtlema õigest tasakaalust. lisaks sellele ma olen mures äh, selle ajakava osas, sest direktiivis, kehtivus ka lõpeb kahe tuhande kaheksa, kahe tuhande kahekümne kaheksandal aastal ja seda võib ähm, kõike kasutada väärist ja vääralt ära. kvoodid on selleks, et jõuda pikaajaliste eesmärkidega. meie eesmärgiks on tagada see, et see direktiiv jõuaks oma eesmärkideni, et äh, naised oleksid rohkem esindatud äh, otsuse tegemise protsessis ja juhtkohtadel. Äh, see on hea majandusele, lisaks sellele, et see on ka demokraatlik. aitäh. sõna Saksa parlamendi esindajale. suur aitäh! tahaksin tänada teid võimaluse eest võtta sõna täna siin kuulamisel. räägin eh, Saksa Bundestagi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel ning eh, see on direktiiv, mida meie väga tervitame. meil on väga hea meel, et komisjon on esitanud selle ettepaneku ja äh, õiguskomisjonil, naiste asjade komisjonil on äh, siin oma roll mängida, me saame siin midagi ära teha. me ei saa jätta asju lihtsalt äh, selliseks, nagu nad on. ja me peame tegelema selle küsimusega Euroopa tasandil selleks, et luua võrdsust, oluline on teha koostööd lisaks sellele teame me, et vabatahtlikkusest siin ei piisa, meil on vaja reegleid. me ja me oleme juba aastal kaks tuhat üks Saksa tööstusega sõlminud kokkuleppe, nüüd aastal kaks tuhat kolmteist, kaksteist aastat hiljem on sooline, pole sooline tasakaal Saksa ettevõtetes mitte kuidagi paranenud, see on vabatahtlik kokkulepe, mis ei ole ennast tõestanud. ja meie, sotsiaaldemokraadid Saksa parlamendis, seetõttu leiame, et on vaja kiiresti vastu võtta seaduslikud meetmed, aga meil ei ole Bundestagis enamust, sest et enamuse seisukoht on vastupidine. teises kojas, Bundesratis mis täna siin esindatud ei ole, on võetud selge seisukoht detsembris kaks tuhat kaksteist. Nad ütlesid väga selgelt, et see on direktiiv, mida nemad toetaksid Saksamaa puhul. tahaksin välja tuua kaks punkti. toetaksin kindlalt seda, mida ütlesite teie, proua Regner, komisjoni ettepaneku kohta, et me peame minema veidi kaugemale. ja ma arvan, et parlament soovib esitada teatud muudatusettepanekuid. arvestada äh, seda, milline, kui, kuivõrd erinev on äriõigus liikmesriikides, siis on väga keeruline olukorda mõista, me räägime siin ainult nõukogudest. ja nii palju, kui mina aru saan, siis oluline on mitte ainult keskenduda nõukogudele, vaid ka juhatustele. saksa keeles on need Vorstände, me ütleme seda sest et äh, äh, see, tavaliselt juhatustest erinevad nad päris palju. kahesajal kõige suuremal ettevõttel on juhatustes ainult kaks, kolm protsenti äh, naisi, nõukogudes on see protsent veidi parem, seal on kolmteist protsenti naisi. pidades meeles seda, et tõelised otsused ettevõttes ei tehta ju äh, nõukogus, mis on rohkem järelevalve rolliga, vaid juhatuses, siis äh, on äärmiselt oluline tagada, et see direktiiv nõuaks, et liikmesriigid ka tagasi, et juhatused oleks siia kaasatud. seetõttu teeksin ettepaneku, et äh, direktiivi niimoodi täiendatakse ja kui me lihtsalt vaatame neid arve siis, siis üheksakümmend seitse protsenti on juhatustes mehi Saksamaal ja me näeme, et sellel ei ole mitte midagi pistmist kvalifikatsioonidega, absoluutselt mitte midagi ja see illustreerib asjaolu, et meestel on, on omad võrgustikud ja need hästi kvalifitseeritud naised, kes meil on igal pool Euroopas, nad lihtsalt ei saa võimalust äh, nendele ametipositsioonidele tõusta suuremates ettevõtetes ja see on ka põhjus, miks see direktiiv on niivõrd oluline. proua Regner, tahaksin äh, toetada ka seda, mida te ütlesite sanktsioonide kohta. et ja me teame, et võime siin teha igasuguseid suuri sõnu, aga kui meil ei ole piisavaid sanktsioone, siis äh, ei ole sellest ka eriti kasu. sanktsioonid on olulised, kui me tahame selle, liikmesriikides selle direktiivi väärtuse saavutada. ja meie Saksa Bundestagis toetame teie vastavasisulist muudatusettepanekut. me arvame, et siia peaks olema kaasatud ka hanked, ettevõtteid saab niimoodi veenda, et oleks mõistlik naisi äh, juhtorganitesse tuua, seetõttu Berliin toetab teie püüdlusi. Äh, kahekümne teisel septembril on Saksamaal üldvalimised, Bundestagi üldvalimised ja ma tõesti loodan, et pärast neid valimisi on asjad teistmoodi ja siis me saame Berliinist anda teile ka veidi rohkem abi selles küsimuses ja loodetavasti on siis eh, pärast seda teistsugune enamus Saksa parlamendis. aitäh, nüüd on aga sõna Lietardelt Euroopa Parlamendist, palun. ja, dank u wel en ik wil eerst eh, alle vertegenwoordig-. aitäh. esiteks tahaksin tervitada siin kõiki liikmesriikide parlamentide esindajaid. äärmiselt kasulik on niimoodi kokku tulla ja arvamusi vahetada sellisel teemal. tahan ka öelda ja vastasel juhul ma siin ju ei oleks, et mina toetan soolist võrdõiguslikkust kõikides valdkondades, kõikides küsimustes ja seda ka siis juhatuste puhul. usun ka, et kvoodid võiksid olla lahendus, vahend millega saavutada numbriline võrdsus meeste ja naiste vahel kõikides valdkondades, kõikidel töökohtadel, aga see on midagi sellist, mille suunas me peame töötama ja see on ka ajutine lahendus. see peaks olema püsiv instrument. oluline on samas ka aidata vanemaid naisi ning võidelda vaesuse vastu naiste hulgas. aga selle raporti osas olen ma natuke kõhkleval seisukohal minu arust äh, on direktiiv veidi pime praeguse olukorra suhtes, seda, selle suhtes, äh, millises äh, olukorras paljud naised elavad päevast, päev päevalt just selle finantskriisi tõttu. vastavalt komisjonile on see direktiiv suur samm õiges suunas ja vähendab soolise võrdõiguslikkuse puudumist tööjõusektoris, aga ja, ja see peaks ka palgalõhe vähendama, aga ma ei ole päris kindel, kas me räägime päris samast asjast. siin me räägime töökohtadest juhatuses, on äh, ju öö, äh, illusoorne mõelda, et kui meil ei ole et et kui me saame rohkem naisi juhatustesse, siis see ebavõrdsus teistes ettevõtlusmaailma aspektides väheneb äh, on vähe riike, kus see on tehtud võimalikuks, et naised äh, saavad mööda ametiredelit üles ronida, aga sest et, et kärbete tõttu on paljud naised sunnitud olema töötud või töötama osaajaga. seetõttu tundub, et päris palju tuleb veel ette võtta selleks, et äh, soolist võrdõiguslikkust tekitada. aga, ja mõned sammud on jäänud vahele selle suurte sammu tegemisega. liikmesriigid peavad saavutama midagi Euroopa seadusandluse alusel see on loomulikult suur samm edasi, aga me oleme kuulnud siin erinevaid arvamuse lähimuse kohta, kas seda peaks tegema Euroopa või kas seda peaks tegema riiklikul tasandil. mulle tundub, et kui me tahame siin mingit kokkulepet saavutada, siis eh, ei peaks alustama kõige tipust, vaid peaks alt üles lähenema niimoodi saaksid paljud suured naistegrupid võimaluse Äh, juhi ametitele astuda ja niimoodi saab korralikult äh, lahendada võrdsusprobleemid ettevõtetes, see aitab meil samal ajal võidelda ka vaesusega. Äh, minu arust oleks ka hullumeelne, kui siin, kui me selle direktiiviga ei hakkaks viiskümmend, viiskümmend küsimust Euroopa Komis-, Euroopa institutsioonides kehtestama. väga kummaline oleks, kui me sunniksime ettevõteteid äh, äh, selliseid asju tegema, aga samas Euroopa Parlament, komisjon, äh, kõik Euroopa institutsioonid, agentuurid ei oleks siia kaasatud, kaasa arvatud ka Keskpank seega olen nõus nende laiemate joontega, et meil on vaja üleüldist võrdsust, aga ma olen veidi kõhkleval seisukohal äh, selle vaesusega võitlemise küsimuses. kas me peaksime alustama nõukogudest selleks, et vaesusega võidelda? suur aitäh! nüüd annan sõna proua Martaile, Ungari parlamendi esindajale austatud juhataja, austatud kolleegid, suur aitäh selle võimaluse eest antud äh, koosoleku poole pöörduda. tahaksin teid informeerida sellest, milline on hetkel Ungari positsioon ette pandud äh, nõukogu direktiivi osas, selleks et ka kaotada naiste alaesindatus äh, juhtorganites, börsiettevõtete juhtorganites Ungari parlament eh, mõistab, et õigustamatu ebavõrdsus eh, naiste suhtes on olemasolev eh, probleem ja mingisugused ühenduse meetmed ei ole siin mingeid tulemusi toonud kaasa, seetõttu on meil väga hea meel teha koostööd selle ette pandud direktiivi osas, mis soovib parandada, muuta erinevaid ühendusi, ühenduse meetmeid erinevates liikmesriikides on selle fenomeni põhjused erinevad. me teame, et äh, ei ole mitte mingisugust vahet äh, pädevuste, oskuste osas meeste ja naiste vahel, nii et äh, nende erinevuste taga on traditsioonid, kultuurilised mustrid, ebavõrdne koormajagamine perekonnas või inimeste eraldi elutingimused ja nendel õiguslikel meetmetel saab olla siin ainult kaudne mõju Ungari põhiseadus ütleb samuti, et äh, sugudevaheline võrdsus on tagatud, seetõttu Ungari kõigepealt äh, tahab äh, toetuda kampaaniatele ja teistele abivormidele siin valdkonnas. meie arvates sanktsioonidest ei oleks kasu, me usume rohkem pikaajalistesse programmidesse, uuringutesse, kogemuste jagamistesse ja sellistesse meetmetesse on äh, vaja ette valmistada ka ühenduse soovitused äh, ning äh, target ning eesmärkkvootide paikapanemine. börsiettevõtted on, teie jaoks on oluline ka korraliku ajakava paikapanemine. veebruaris kaks tuhat kolmteist küsitlesime me neid nii et nad kiidavad äh, selle eesmärgi ja kavatsuse heaks, aga nad usuvad, et äh, see nelikümmend protsenti on liiga ambitsioonikas. direktiiv mõjutab kahtekümmet ühte ettevõtet Ungaris ning ainult üks nendest äh, on selline, kus on Ungari riigil enamusosalus. meie arvates on üsna keeruline jälgida seda statistikat ning võrrelda tegelikke andmeid, sest juhatuse definitsioon ei ole ühtne. ja lõpetuseks märgiksin ka, et direktiiv ei saa sisse viia kohustuslikku see sätteid, seetõttu on tegelikult ettevõtte heaolu eest vastutavad omanikud ja juhid ja seetõttu ja ka ametiühingud, need töötajad leiavad, et selliseid kohust-, sätteid ei saa teha kohustuslikuks Thank you, Chairman. I don't think anyone in this room would uh, disagree that we need proua Janno Kudakis, palun, ma arvan, et äh, kõik on nõus, et meil on vaja rohkem naisi nõukogudes, poliitikas, ettevõtluses, igal pool. ja kõik on kindlasti ka nõus, et, äh, et äh, seal, kus naised töötavad ja panustavad, sinna toovad ka lisaväärtust ja äh, ettevõtete nõukogud on tugevamad, kui nad on mitmekesised. ma arvan, et erimeelsused tulevad siit, et kuidas see eesmärk saavutada. ja tundub, et siin on ka kaks mõtteviisi, kas äh, kvoodid või vabatahtlik süsteem. mina olen veidi mures äh, selle koha pealt, mida me oleme seni siin debatis kuulnud, et asja eesmärgiks ei ole mitte sooline võrdõiguslikkus, vaid et me lihtsalt äh, Äh, te, te, teeme mingi selliseid mõttetuid samme, see komisjoni ettepanek puudutab ainult äh, börsiettevõtteid, mis saab aga näiteks suurtest äh, advokaadibüroodest, audiitorfirmadest, suurtest VKE-dest, pereettevõtetest. see ettepanek ei puuduta neid, aga samas on küsimus, et kas meie parlamendil on õigus Euroopa Parlamendina muuta nende ettevõtete struktuuri olen vaadanud kõiki neid erinevaid mooduseid, kuidas seda on võimalik saavutada ja senini mulle tundub, et vabatahtlik lähenemine on see, mis pikas perspektiivis kõige paremini töötab. Ühendkuningriigis on meil Davise raport, eh, kust me leidsime väga palju positiivseid aspekte, viimase aasta jooksul on meil see eh, suurenemine toimunud kaheteistkümnelt protsendilt seitsmeteistkümnele ja poolele protsendile ja meil on vabatahtlik süsteem. nii et me näeme, et asjad edenevad meil on olnud väga palju häid mõtteid selle kohta, kuidas jagada parimaid praktikaid, erinevaid viise, kuidas liikmesriigid saavad teha koostööd selleks, et üksteist julgustada. ma ei tea, kas seadusandlus ja just sanktsioonid on parim moodus, kuidas asju edendada sellise teema puhul, mis on niivõrd mitmekesine, niivõrd äh, konkreetselt erinevad on vajadused nii riigiti kui ettevõteti. ja mulle tekib mure, et kui me siit edasi lähme, siis äh, loome me nii, nagu Norra on loonud sellised trofeenaised, seal on äh, äh, ka kvoodid mitte juhtorganites ja ja seal on mõningaid naisi, kes on mitte juhatusse kuuluvad, kuuluvad liikmed üheksakümnes nõukogus, aga samas ei ole tulnud juhatustesse naisi juurde nii et jällegi tekib mul küsimus. Äh, me peame, nagu ütles minu kuue kolleeg, siis äh, me peame vaatama allapoole, me peame aitama rohkem naisi ettevõtlusesse siseneda ja niimoodi neid sealt ülespoole tõsta. see on, oleks parem lahendamine, meil on päris palju jagada, päris palju õppida ja ma tahaksin teha siin koostööd. E e Portugali kolleegile on nüüd siis sõna, härra Rodriguez, palun aitäh, ennekõike ma tahaksin tervitada oma kolleegi ja sõbran, sõbrannat, kes äh, on juhatajaks siin. ma näen, et äh, ta on täna siin äh, see juhatus või see podiumi taga on ainult naised ja see teeb mulle rõõmu. Portugalis toimuv ei ole eriti erinev võrreldes teiste liikmesriikidega kõikide demokraatlike Euroopa riikide põhiseaduses on paika pandud, et äh, inimestel on õigus võrdsetele võimalustele, kuid asi on selles, mida me konkreetselt teeme, milliseid meetmeid me konkreetselt vastu võtame selleks, et selle eesmärgini jõuda. Portugalis räägitakse kvootidest alles paar viimast aastat ning me üritame edendada suuremat naiste osalust ka poliitilises elus. probleemiks on see, et kuni meil ei ole konkreetset seadusraamistikku naiste osaluse kohta, ei jõua me oma eesmärkideni meil on puudu proaktiivsetest meetmetest nii ettevõtetes kui konkreetsemalt või üldisemalt majanduselus ning naiste protsent on nõukogudes väga madal palju,, palju-palju madalam kui meeste protsent. olukord on liikmesriikides üsna samasugune, kuid äh, meie Portugalis mõistame, et äh, need kõik sätte, kõik need sätted ei saa, ei ole saanud äh, nõusolekut või poolehoidu. meie oleme Portugalis arutanud ühte meedet, Äh, millega on tulnud väl-, millega ei tule tulnud välja valitsus, vaid äh, opositsioon ning praegusel hetkel äh, tehakse ettepanek selliseks radikaalseks eeskirjaks, mida peaks äh, kasutusele võtma kõik liikmesriigid. tegelikult ei ole see mingi range, range eeskiri või ranged eeskirjad, need on üsna tagasihoidlikud ja leebed. räägitakse ju ainult äriühingu tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorgani liikmetest. me räägime ainult mõningatest nõukogudest, äh, mis ei ole tegevjuhtkonnad, sellepärast et äh, väga mitmetes äh, nõukogudes on, on selline võimalus olemas, me räägime ainult mõnedest ettevõtetest. ainult börsil noteeritud suuremad ettevõtted, mitte kõik ettevõtted üleüldiselt ning tähtaeg on ka väga kaugel, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal hakkab siis peale ja kahe tuhande kahekümnendal on siis kohustuslik kõikide jaoks, kõikide ettevõtete jaoks, kes on borsil noteeritud ning äh, sellega on võimalik võtta vastu proaktiivseid meetmeid, mis meie arvates on väga head, sest äh, ilma nendeta ei ole võimalik äh, soolist võivõrd õiguslikkust tagada. Young sellise võimaluse ju näeb ette, eh, näevad ette kõikide riikide põhiseadused, aga kui me konkreetselt midagi ei tee, siis me ei jõua mitte kusagile. Portugalis on olemas soo-, valitsuse soovitused, kus on siis öeldud, et ettevõtete nõukogud peavad kaasama eh, ka naisi, kuid need on sellised ametlikud soovitused, aga nendega me ei ole jõudnud mitte kusagile ja olukord ei ole muutunud Euroopa eh, Liidu kohu, Euroopa Kohus on juba seda teemat kommenteerinud. kuid kõik see ei ole olnud piisav. siin on pädevuste võrdsuse küsimus. ettepanek aga ei räägi pädevustest mitte midagi. kui on olemas alati teatavad äh, kriteeriumid, mis ei ole automaatsed, äh, mida hakatakse kohaldama valikuprotsessis, äh, kui valitakse nõukogu liikmeid. mina olen pärit opositsiooniparteist Portugalis ning ma pingutan selle nimel, et rohkem tehtaks. aitäh, Ricardo. Euroopa Parlamendi esindaja, palun. And um, thank you for all the contributions so far made, I would like to proua Kohmerin, palun Äh, aitäh ja ait, alustaksin äh, tsitaadiga volinik Redingult, kes ütleb, et äh, see emotsionaalne diskussioon, mis, mille see direktiivi arutelu on tekitanud, ei ole, puuduta mitte selle äh, direktiivi rakendusala, oleme just kuulnud, et see ettevõtete hulk, mis, mida see direktiiv puudutaks, on üsna piiratud, komisjon arvab, et see on umbes viis tuhat ettevõtet, nii et see ei puuduta niivõrd rakendusala, kuivõrd seda, et kõikidel on koheselt arvamus, et kas nad on poolt, kvootide poolt või vastu. ja tema ise ütleb, et talle ei meeldi kvoodid, aga talle meeldib see, mida kvoodid teevad, siis ma näen, et Euroopa Parlamendis on meil siin laialdane enamus kvootide poolt, kolleegid on sellele ka enne viidanud oleme korduvalt nimelise hääletusega palunud komisjonil teha ettepanek ja see Euroopa Parlamendi taotlus äh, on tegelikult, läheb palju, palju kaugemale kui see, mis tegelikult nüüd äh, ettepanekust tuli. regioonide komitee ja ECOSOC on äh, mõlemad oma arvamused juba avaldanud selle ettepaneku kohta ja nemad mõlemad pooldavad seda. nii et ka Euroopa institutsioonide nõuandvat äh, organit äh, on positiivsed soovitused sellele andnud. proua Regner ja proua Kratsa, keda ma, kelle olulist tööd ma väga hindan selle direktiivi kallal, on juba viidanud paljudele punktidele ja ma võin öelda, et suur enamus ALDE fraktsioonist Euroopa Parlamendis on äh, öelduga nõus Äh, ja väljatud õiguslikku alus, mis on meie töö äh, lisaks sellele õigusliku alusele saame me tõstatada ka poliitilise küsimuse, et mida me teeme äh, seadusandjatena, kui võrdne konkurents, aus konkurents ei ole võimalik ja me näeme, et paljudes valdkondades, et siis seadusandja toob siia raamistiku, et saaks vältida oligopole ja monopole ja nii edasi sest et me leiame, et innovatsioon, parimad teenused tarbijale eh, on tagatud siis, kui konkurents töötab. ja seetõttu on meil vaja ka eh, innovatsiooni sellises ettevõtete inimressursi valdkonnas. lõpetuseks, eh, pidades silmas kella, ütlen, et selle riigi puhul, mida mina parimini tunnen, ilmselt septembris tulevad muutused, isegi kui Eh, sotsiaaldemokraadid ei saa enamust ja eh, valitsust moodutada, siis Bundestagis siiski on eh, toetus olemas, sest et CDU on öelnud, et nende eesmärgiks on järgmisel ametiajal seaduslikult siduvad kvoodid samuti Saksamaal kehtestada, rohelised ja sotsiaaldemokraadid juba toetavad seda, nii et kui see saab otsustavaks nõukogus Leedu eesistumise ajal, siis me peame Äh, siis on meil juba teistsugused enamused, kui meil täna on, aitäh. Masip Hidalgo, palun. Gracias, presidenta Estrela eh,. Siento... suur tänu, proua Estrela. Äh, ma ei esinda siin Hispaania parlamenti, ma tunnetan seda väga tugevasti. mul on kõva hääl ja ma kavatsen seda kasutada täiega. De... ma vabandan, et minu Hispaania sõbrad kohal ei ole. vaatamata sellele, et see teema on ülimalt terav Hispaanias. meie oleme eelkäijad näiteks võitluses võrdsuse eest, nagu Elizabeth siin väljendus enne. ma tahan tänada Evelin Regnerit, mina kuulun õigusasjade komisjoni Euroopa Parlamendis ja nagu me kuulsime, õiguslikku aluse üle me langetame otsuse komisjoni koosolekul homme. olla ollakse eh, olnud väga tõrksad. Eh, et võidelda eh, sellise soopõhise diskrimineerimisega. ei mõisteta, et selline seksism nii-öelda on ohuks ja veel üks märkus. meie võitlus võrdsuse nimel. ja siin me kuulsime ettevõtetest, kus juhtkonnas üldse ei ole ühtegi naist ja üldsus leidis, et see on viga ja neid naeruvääristati. jah, tõesti, meil on vaja, et kogu Euroopa käsitaks sellist olukorda äh, ebanormaalsena meie Euroopas oleme ju eeskujuks inimõiguste vallas ja me peaksime olema ka eeskujuks, kui kõne all on võrdsus, sooline tasakaal. meil on vaja täielikku soolist võrdõiguslikkust, me peame olema selle vaimukandjaks ja me ju anname sellega eeskuju kogu maailmale sest on palju piirkondi maailmas, kus naiste mm, olukord on väga hull. teisedki kultuuripiirkonnad peavad nägema, et Euroopa Liit astub siin valdkonnas edasi ja Euroopa Parlament ja rahvus, liikmesriikide parlamendid peavad näitama eeskuju, sest maailm vaatab meid. suur tänu ja nüüd ma annan sõnajärje proua Hanipool Euroopa Parlamendist. ma tänan ja tere tulemast liikmesriikide parlamentide esindajad siia. ma arvan, et on üsna julgustav see, et me kõik oleme nõus põhimõtte osas, aga samas on, põhimõttes on ju kerge kokku leppida, et peab valitsema sooline võrdõiguslikkus ja võrdõiguslikkus tervikuna. raskem aga on leida seda viisi, kuidas võrdõiguslikkus ka teoks teha. ja meil olid mõned eh, pettumust valmistavad sõnavõtud siin, aga olid ka väga vahvaid sõnavõtte ja on väga selge, et see, mida me kuulsime liikmesriikide parlamentidelt, on, et eh, vabatahtlikud süsteemid on küll väärt asjad, aga nad ei anna tulemusi meile näiteks Ühendkuningriigis me näeme, et meil on seitseteist protsenti naisi Vutsi ükssada äh, rühma ettevõtte juhatustes, äh, juhtkondades, aga me taotleme neljakümmet protsenti, isegi mitte viitkümmet protsenti. ja teie, kes te olete siin äh, parlamentides ja poliitilistest parteidest, kes ei ole nõus kvootidega, siis teile ma tahan öelda, et see õigusakt on koostatud väga ettevaatlikult ja võimaldab liikmesriikidel, kellel on vabatahtlikud kokkulepped olemas, jätkata neid kokkuleppeid, kui saavutatakse tulemused teatud ajaks. proua Kornilsen, kes on tööhõivekomisjoni raportöör juhtis sellele tähelepanu kohe päris alguses, aga seda teemat ei kommenteeritud. näiteks Ühendkuningriigis meil on vabatahtlikud meetmed, kui need toimivad, need vaadatakse läbi aastal kaks tuhat seitseteist, eh, siis eh, kui kõik on hästi, siis me ei pea hakkama kehtestama kvoote ja ma kutsuks üles Ühendkuningriik, Rootsit ja Ungarit, kõiki neid teisigi riike kellele ei meeldi kvoodid kui sellised, mõelge selle peale ja proua Janakodakis ECR-i eh, fraktsioonist, teie ka mõelge selle peale, sest tegemist on väga konsensuaalse õigusaktiga, me tahame siin kompromissi ja FEM komisjon ja õigusasjade komisjon tõesti tahavad, et kõik see teoks saaks, me tahame seda lõpptulemust saavutada, me tahame, et rohkem oleks naisi nõukogudes ja me arvame, et see õigusakt annab meile instrumendi selle saavutamiseks. aga see ei välista teisi öö, äh, võimalusi. tõesti, et oleks selline reserv naistest, keda äh, siis määrata nõukogudesse need suurte kõrgete oskustega naised. me peame julgustama seda kõike, aga see ei välista kvootide kasutuselevõttu vajaduse korral. ma arvan, et see on tubli õigusakt, need riigid, kes juba tegutsevad aktiivselt, saavad jätkata ja need, kes seda veel ei tee, nende puhul ka me tagame, et nõukogudes naised saavad olema võrdselt esindatud nüüd saab sõna järgmine sõnavõtja Euroopa Parlamendist, proua Niibler. ma tänan. kõigepealt ma avaldan tänu selle üle, et nii palju kolleege liikmesriikide parlamentidest on kohale saabunud. tore on teiega arutada seda väga tähtsat teemat. ja tahan tänada eh, ka meie raportööre. me kõik oleme nõus eesmärkidega, aga kuidas neid eesmärke nüüd saavutada mida peab Euroopa Liit ära tegema, et naised vastutavatele kohtadele ettevõtetes saaksid? ma tahaksin rääkida natuke oma koduriigi kogemustest. mul on hea meel, et kolleeg Bundestagist on siia saabunud. Te ütlesite, et sotsiaaldemokraadid väga toetavad kvootide sisseseadmist. aga ma tuletaksin teile meelde, et aastani kaks tuhat viis oli meil suur koalitsioon Saksamaal ja saanuks väga palju ära teha ja ka kvoote kehtestada ja seda prioriteetseks pidama, aga põllal midagi ei toimunud nüüd kõik muidugi sõltub valimistest Saksamaal selle aasta sügisel Äh, ja tähtis on, et meil saaks olema teatud siduvad kohustused ka. aga ma tahaksin öelda, äh, et minu arvates on komisjoni ettepanek väga mõõdukas, see toob meid meie eesmärkide juurde, seda peaks toetama. ja proua Regner juba juhtis tähelepanu sellele, et homme toimub hääletamine õigusliku aluse üle ma pean ütlema, et mul on teatud probleeme selle õigusliku alusega ja mul on siin väga mitmesugused segased tunded sellega. loomulikult ma toetan ettepanekut, aga kui ma nüüd juristina vaatan seda õigusakti ettepanekut, siis ma ütleks, et tuleb olla ettevaatlik sest seda õiguslikku alust, mis on välja pakutud, võib tõlgendada väga erinevalt Euroopa Liidus ja osa liikmesriike leiavad, et Euroopa Liidul ei ole siin pädevust sellisel juhul Äh, igal juhul me peame homme seda õiguslikku alust edasi arutama. Äh, ma kavatsen olla avatud sellel arutelul. meil on vaja tõesti kujundada välja omad arvamused ja samas arvestada on vaja ka liikmesriikides valitsevaid olukordi. suur tänu. proua Lichtenberger Euroopa Parlamendis. Ähm, suur tänu ma arvan, see õigusliku aluse küsimus on vaja läbi arutada õigusasjade komisjonil. tegemist on põhimõttelise teemaga. kuna Euroopa konventi protsessis osalesin, siis eh, me mõistsime, et on vaja Äh, siin tõesti selgelt piiritleda, äh, millised teemad on subsidiaarsed. Äh, ja võib-olla see probleem meil kaob tuhande aasta pärast, lõppkokkuvõttes ta kindlasti kaob. aga kui me nüüd räägime õiguslikust alusest selle direktiivi ettepaneku puhul Äh, siis mina arvan, et praegu välja pakutud õiguslik alus jääb jõusse ja need subsidiaarsuse äh, alased vastuväited, ähm, jah, natuke probleemsed need ju on, aga äh, kvootide kehtestamisega me ei pea ju kiirustama, nii et võib-olla äh, asjad äh, lahenevad ja liikmesriikidel on ette nähtud pikk periood, äh, mille nad saavad ära kasutada äh, eesmärkide saavutamiseks. enesereguleerimine mitmetes sektorites mm, ei ole paraku tulemusi andnud. vabatahtlikud meetmed meet, liikmesriigi tasandil ei ole isegi ühte protsenti juurde andnud naisi juhtkondadesse. nii et seda kõike peame arvestama, kui me seda teemat arutame. mina näen asja nii, et subsidiaarsust ei tohi ära kasutada ettekäändena sellele direktiivile rist peale panna ja kui teile mõned asjad ei meeldi ja siis öelda, et subsidiaarsus peab kohalduma, sellega ei peaks tegelema Euroopa Liidu tasandil, siis see ei ole vastavõetav. ma arvan, et me peame käsitlema aluslepikuid tervikuna ja nägema, et meil on võimalik neid asju käsitleda ka Euroopa Liidu tasandil. ja kvoodid oleks suur samm edasi Äh, midagi iseenesestlikult ei ole paranenud, nii et tuleb järgmine samm astuda. on jah, valdkondi, kus me oleme ennast tagasi hoidnud ja vaadanud, kas enesereguleerimine hakkab toimima, ei hakanud. Äh, nii et nüüd ei pea ootama järgmised kakssada, kolmsada aastat, et olukord paraneks, on vaja algatust üles näidata. ja seda peab tegema Euroopa Parlament me oleme ju sisuliselt kõik ühel meelel, et naiste osalemine nõukogudes on juba konstitutsiooniline õigus, põhiseaduslik õigus ja tulemus on igal juhul positiivne, sest sellised meesteklubid ei anna parimaid majanduslikke tulemusi. nii et järgmine samm tasub astuda. ja mul on hea meel selle üle, et me arutame neid teemasid liikmesriikide parlamentidega, sest kogemused on ju nii erinevad ja hea, et me neid vahetame ja seda me oleme teinudki siin kogu hommikupooliku. nii et peame arvestama liikmesriikide eripära, kui me tahame edasi liikuda. jah, subsidiaarsuse põhimõttega peab arvestama, see on selge aga ettepanek arvestab sellega ja äh, oleks tore, kui meie ametisoleku perioodi lõpuks õnnestuks meil üheskoos samm edasi astuda siin vallas. nii et ma kutsun teid üles kõiki selle peale mõtlema, et äh, on paremaidki instrumente mis annavad häid tulemusi, kui ainult subsidiaarsusega piirduda. Äh, palun järgmised kaks sõnavõtjat, äh, tehke lühidalt, et me saaksime ka raportöörid veel lõpuks ära kuulata. Äh, proua Luling. ma tänan. ma olen kindel, et volinik Reding andis tõuke märke sellele teemale, et parandada naiste osalust otsuste langetamise juures kõikidel tasanditel. see direktiiv aga puudutab ainult börsil noteeritud äriühinguid ja tegevjuhtkonda mittekuuluvaid naisi. tegelikult puudutab see väga väikest hulka naistest Euroopas väga vähe naisi on börsil noteeritud äriühingute juhatustes ja nõukogudes praegu sellele on juba tähelepanu juhitud, aga tõesti, äriühingu õigus on väga erinev erinevates liikmesriikides. Saksamaal on sellised ametikohad olemas meie koduriigis on Prantsuse eh, õigusel sarnanev eh, süsteem ja meil on juhatused ainult, ma ei tea, kas eh, ikka on vaja direktiivi, mis kõiki neid erinevaid struktuure ühteviisi käsitleb. ja mul on küsimus ka õigusliku aluse kohta ma praeguseni ei tea, kas õiguslik alus ikka on õige. ja kas saab ikkagi kehtestada direktiivi ainult börsil noteeritud äriühingute jaoks? siin juhiti tähelepanu sellele, et enamik äh, saadikuid Euroopa Parlamendis toetab kvoote. mina isiklikult leian, et kõige suurem vaenlane sellele, et naised ei ole esindatud, on, kui me läheme liiga kaugele. ma kardan, et siin on just äh, nii juhtunud, vähemasti selline mulje mulle on kuuldust jäänud. Äh, siin on tehtud ettepanek, et vabad töökohad öö, äh, juhtorganites tuleb avalikustada, et protsess peab olema absoluutselt avatud, läbipaistev, et kõik saavad oma kandidatuuri üles seada sellistele juhtpositsioonidele. mina arvan, et enamike äriühingute jaoks on see liiga kaugele mindud. ma ei karda neid, kes meie hulgast küsimusi esitavad. ma pigem pelgan neid kes teevad liiga kaugele minevaid soovitusi ja see muudab parlamendi naerualuseks ja tugevdab nende positsioone nõukogus, kes ei taha seda kõike. Need on just inimesed, kes on selle vastu, et naised paremini oleksid esindatud juhtorganites ma olen väga-väga mures, et meie seisukohad jäävad kajastamata, neid ei võeta arvesse, nii on varasemal ajal juhtunud. ma tänan, proua Kleva. palun võimalikult lühidalt. Uh, jah, räägin oma emakeeles, sloveeni keeles. täna me Äh, räägime siin põhimõtteliselt erinevustest, mis valitsevad nende vahel, kes tahavad äh, siduvaid meetmeid ja teised, kes tahavad vabatahtlikke meetmeid. mina usun kvootidesse. minu arvates kvoodid on ennast õigustanud, nad on väga tõhusaks instrumendiks probleemide lahendamisel ja ma arvan, et kvoodid äh, on kasulikud ka majandusele ma olen nende küsimustega töötanud majanduse komisjonis, ECONis ja ma tahaksin juhtida tähelepanu ühele aspektile, mida võib-olla nii palju ei ole käsitletud. on uurimisi, mis käsitlevad seda, kuidas kvoote kohaldatakse äriühingutes ja uuringud on näidanud, et on kasulik, kui naised on juhtorganites. sellised eh, äriühingut, kus on segajuhtkond, kus naisi on palju juhtkonnas, on saavutanud palju paremaid majandustulemusi aastate lõikes. ja huvitav, kui me räägime äriühingutest, siis nendel seal ei ole probleeme kvootidega. Neil ei ole midagi ettevõttes selle vastu, kui naised on äh, kõrgetel ametikohtadel. see on väga erinev olukord kui näiteks poliitikas. mina isiklikult leian, et me ei lähe piisavalt kaugele. me peaksime seadma eesmärgiks viiskümmend protsenti, miks me siis ainult neljakümnega protsendiga peaksime piirduma? kui me parlamendis seda teemat avalikult arutame ja kui me kärbime oma auahnust, ma ei tea, kas meil siis õnnestub mingeid muutusi saavutada, meil on ikka rohkem vaja ära teha uh,. Eu quero, antes dar a palavra às eh, correlatoras, eh, que... ja nüüd saavad sõna meie kaasraportöörid. ja ma tahan tänada kolleege liikmesriikide parlamendist täna siin osalemise eest Te olete rikastanud meie mõttevahetust, andnud meile teistsuguseid vaatenurki, see oli väga kasulik kõik. Eh, ning eh, annaksin veel kord sõna kaasraportöörile, eh, kaasraportöörile, kes peavad siin ka kokkuvõtte lõpuks tegema. lisaks ma tahaksin teile meelde tuletada ajakava selle raporti jaoks see näeb ette, et kaheksa, üheksa, kümme juuli me vaatame läbi selle raporti nii pärast seda tullakse välja muudatusettepanek kahekümne üheksandaks augustiks. kaheksateistkümnendal septembril arutame seda komisjonis, juurikomisjonis ja ka FEM-is toimub see neljateistkümnendal oktoobril ning nüüd ma paluksin, et tõlgid jääksid siia veel viieks minutiks, kõneleja tänab tõlke ka veel. tõlkide töö on äärmiselt oluline selleks, et me üksteist mõistaksime. nüüd aga proua Kratsale ja palun, et ta teeks lühidalt. aitäh, ka mina tahaksin väljendada seda, kui rahul ma olen tänase aruteluga me oleme kuulnud siin riikide parlamentide meeste ja naiste seisukohti, samas tahaksin tänada ka Euroopa Parlamenti selle eest, et te olete toonud välja selle direktiivi juures kõige olulisemad ähm, aspektid, tahaksin tänada Leedu ja Iiri eesistujat, ma ootan suure huviga äh, seda, mis tulevikus toimuma hakkab ma tahaksin tänada ka nõuandekomiteed, ähm, regioonide komiteed ja ECOSOC-i selle eest, et ka nemad on oma panuse andnud selle teema juurde ja ta on andnud meile oma arvamuse. kokkuvõtteks, äh, me oleme ilmselt kõik nõus sellega, et ähm, võib täheldada avaliku arvamuse juures teatud kõhklusi ja erinevad ähm, parteid on samuti kõhleval seisukohal, mis puudutab äh, direktiivi ning samuti seda, millised meetodid on selleks direktiivis sätestatud. meie tänased arutelud selgitavad natukene seda segadust, mis meil on. Nende jaoks, kes veel kõhklevad. näiteks väide, et meil ei ole samad äriühingu õigust erinevates liikmesriikides, me oleme seda isegi öelnud, kuid direktiiv äh, tegelikult ei sekku äriõiguse äh, kohaldamisalasse, sest äh, see on ainult võetud kasutusele erinevates ettevõtetes, millel on tegevjuhtkonda mittekuuluvad nõukogud ning pidagem seda meeles, see on oluline. mis puudutab proportsionaalsust ja subsidiaarsust, siis äh, ning neid direktiiv ei puuduta, palun jätke ka seda meelde, kallid kolleegid, kui te arutate äh, seda äh, oma riikide parlamentides. samuti ma tahaksin osutada, et nelikümmend protsenti ei ole siduv eesmärk, vaid see on miinimumeesmärk on väga tore, kui riigid saaksid ka viiskümmend protsenti paika. see on miinimum ju mõlemate sugupoolte jaoks. me oleme leidnud ka eel, ettevalmistava töö jooksul selliseid nõukogusid, kus on rohkem naisi kui mehi ning siis peavad olema mehed saadud esindatuna oma, ka oma protsendimäära. et siis nelikümmend protsenti on see miinimummäär ma tean, et aega on vähe, aga ma tahaksin veel rääkida sellest, et Euroopa on teinud jõupingutusi selleks, et ühisturgu äh, tugevdada ning äh, avaldada mõju nendele riikidele, kes ei ole veel meetmeid vastu võtnud või kes kõhklevad selles. see direktiiv ei mõjuta neid liikmesriike, kes äh, on kindlad, et nad saavad nende eesmärkideni eh, ise oma eh, meetmete abil, mis neil on juba vastu võetud. Need on riigid, mis on oma meetmete üle väga uhked, nagu näiteks Rootsi. kui nemad on veendunud, et eh, oma meetmetega saavutavad nad eesmärgid, et neil endil on ähm, kõik juba välja töötatud, siis see direktiiv nende tegevust ei sega mitte mingil moel. sest me üritame direktiiviga iseregulatsiooni edendada. me anname võimaluse teistele liikmesriikidele võtta vastu meetmed ja instrumendid, millega edasi minna, sest tundub, et nad ise ei ole suutnud seda teha. proua Reegner, palun. aitäh ma pean lühidalt tegema. seega ma olen täiesti nõus proua Kratsa seisukohtadega ning ma ühinen tema õnnitlussoovidega, ma te-, te õnnitlen ja tänan kõiki riikide parlamentide esindajaid ja mis puudutab nüüd meriiti, siis antud äh, seadusandlus peab äh, heitma valgust valikukriteeriumidele need peavad olema läbipaistvamad. me peame e, Itaalia kohta näiteks koostanud uurimusi ning need osutavad, et e, nende eesmärkidega on e, nõukogude töö tõhusamaks muutunud, sellepärast et on valitud välja läbipaistvad kriteeriumid ning lõppkokkuvõttes on see ju ettevõtete edu pant. kolleeg Niibler ja see, mis siin räägiti õiguslikust alusest, meil ei oleks mingisuguseid probleeme, kui me võtaksime arutelu alla tegevjuhtkonda mittekuuluvad ja tegevjuhtkonda kuuluvad äh, liikmed ja nende küsimused siis mõlema nagu juba avakõnes äh, ütlesin, siis me kutsume teid üles arutama meiega koos veel seda äh, teemat, meil on siin võileivad teile pakkuda siin saali ukse taga, nii et me saame veel edasi minna selle teemaga, ma tänan teid teie seisukohtade eest. see on rikastanud meie arutelu märgatavalt, me suutsime koos siin ähm, luua sellise koostöö ja täname ka tõlke, aitäh!